Dear friends, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, lugupeetud äh, sõbrad, palun alustagem. Äh, meil on siin äh, päevakord ja ja Läti välisministri soovidele vastu tulles toimub äh, Äh, toimub äh, temaga kohtumine suletud uste taga. nii et äh, kell viis kolmkümmend teeme väikese pausi, et seda võimaldada. ja tunni aja pärast pean kohtuma liberaalide ja sotsialistide esindajatega. me homme lähme Kišinausse seoses läbirääkimistega, mille üritasime raportisse sisse panna nii et äh, oleks hea, kui saaks Balkani raportit lühidalt äh, äh alustada. et kui me arutaksime minu raportit täna ja, ja Balkani raporteid homme, kui see niimoodi sobib, oleks väga hea. sest nagu ma ütlesin, mina sõidan homme ära. ja see reis on väga oluline Moldovasse niisiis, protokolli heakskiitmine kõigepealt, kas on kellelgi midagi märkida, siin ei ole. esimehel teadaandeid ka ei ole. tuleks välja selgitada, kas Venemaa dokument äh, nõukogult, äh, mille kohta väidetakse, et, et see on kõigini juba jõudnud, et kas see võiks jõuda ka meieni, et me saaksime oma liikmetele laiali saata mis võiks äh, aidata paljuski kaasa meie arutelule Läti eesistujaga kell pool kuus. sest see on ilmselt üks põhiküsimusi ka seoses välisministrite nõukoguga, millest me täna räägime. nüüd eduaruanded alustame siis Charles Tannockiga, kes, nagu ma aru saan, on kohale jõudnud. Charles, kas sa saad, saad homme oma raporti võtta? jah. suurepärane, sa oled minu sõber. siis annan sõna härra McAllisterile, Serbia. tere pärastlõunast, daamid ja härrad. mul on au esitleda teile kaks tuhat neliteist eduaruande esimest redaktsiooni või projekti, resolutsiooni projekti ning see on minule eh, Serbia raportöörina esimene resolutsiooni projekt. kuna on parem midagi näha, kui selle kohta tuhandeid sõnu isegi lugeda, käisin ma ise ära Serbias, kohtusin peaminister Vučići, välisminister Dačićiga opositsiooniparteide, vabaühenduste, kodanikuühenduste ja ettevõtjate esindajatega. mitmed asjad, mis mulle silma jäid Belgradis ja Novi Sadis, olid väga olulised minu raporti jaoks. minu äh, esimeses, esialgses redaktsioonis on neli lehekülge, kakskümmend neli punkti kaks tuhat neliteist <clears throat> algas formaalselt esimesel Serbia Euroopa Liidu valitsuste vahelisel konverentsil see ühinemisprotsess, tehniline screening'u protsess on, on praegu käimas ning kahekümne kuue peatüki osas lõpetatud. Serbia on üles näidanud valmisolekut screening'u protsessiks ja see on väga tervitatav peaminister Vutšitš ja tema koalitsioon on üles näidanud valmisolekut teha ära need majandus- ja sotsiaalsed reformid, mis on vajalikud. näiteks olulised seadused võeti vastu meedia, privatiseerimise, pankroti ja teistes küsimustes just ning see on väga positiivne. samas õigusaktide rakendamine on väga oluline eduka liikmelisuse, liikumise poole äh, kontekstis. kõigepealt õigusriiklus. Äh, Serbias on, on poliitiline suund võetud võitlusele korruptsiooniga, aga õiguslikku raamistikku siin tuleb endiselt, on vaja endiselt rohkem tugevdada. tahaksin rõhutada ka äh, opositsiooni õiguste tagamise vajadust. praegu on riigis liiga palju seadusi, mis võetakse vastu kiireloomulistena Äh, mis tähendab menetlust, mis ei võimalda piisavalt konsulteerimist sidusrühmadega. vaatlejad, kellega ma Belgradis rääkisin, ütlesid, et neile valmistab muret äh, see, et vi-, viimasel ajal on kannatanud sõnavabadus Serbias, tahaksin rõhutada, et meediavabadus on demokraatia üks, üks tuumaspekte. teiseks, majandussektor. me peame julgustama Serbia ametivõime ja keskvalitsust tegema ära vajalikud struktuursed majandusreformid, selleks et võidelda kõrge tööpuuduse tasemega ning äh, tagada fiskaalne konsolideerimine. ärikeskkonda tuleb parandada nende struktuursete reformide rakendamisega ning õigussüsteemi tugevdamisega. me peame aga silmas pidama, et mai kaks tuhat neliteist üleujutused mõjutasid Serbia majandust tugevalt ning äh, märkimisväärselt mõjutasid ka inimeste eluolu. kolmandaks, välispoliitika. reeglid on siin selged, kandidaatriigid peavad rakendama ka välispoliitika valdkonnas Euroopa Liidu agi. Serbial, nagu me teame, on ajalooliselt tihedad sidemed Venemaaga. paraku ei ole Serbia siin ühinenud piiravate meetmetega Venemaa suhtes, mis Euroopa Ülemkogu on rakendanud. samas on tervitatavad, tervitatav see, et Serbia on NATO-ga teinud konkreetse tegevus, ühistegevuste kava, allkirjastati neli päeva tagasi. ning OSCE eesistumine on Serbial ka kaks tuhat viisteist ning Serbia võiks kasutada seda võimalust iseäranis seoses Venemaaga praeguse kriisi lahendamiseks Ukrainas. ja lõpuks neljandaks, suhete normaliseerimine Pristina ja Belgradi vahel. Serbia suhete normaliseerimine Kosovoga on väga tervitatav. valimistest tulenevalt kaks tuhat neliteist äh, läbirääkimised aeglustusid ning seetõttu on praegu väga tervitatav, et pärast pooleaastast vaheaega ning poliitilist kätteväänamist on Kosovo parlament määranud, saanud paika uue peaministri härra Mustafa. ning äh, kõrgetasemeline dialoog saab jätkuda Serbia ja Kosovo vahel ning jätkub üheksandal veebruaril Brüsselis. Serbia ja Kosovo peavad nüüd jätkama juba sõlmitud lepete rakendamisega. daamid ja härrad, head kolleegid üldjoontes on Serbia rong teel Brüsseli poole ning peaksime julgustama Serbia valitsust seda kurssi jätkama. kaks tuhat viisteist võiks olla aasta, kui avatakse esimesed läbirääkimiste peatükid. ning ma loodan, et esimesel kaks tuhat poolel aastast kaks tuhat viisteist see õnnestub ning tahaksin tänada Ahveti sekretäriaati ja ETP toetuse eest ning loodan edasisele koostööle variraportööridega selleks, et jõuda hea resolutsioonini ning äh, ootan põnevusega teie küsimusi ja kommentaare. mikrofon. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees um, ma nõustun üldjoontes sellega, mida härra McAllister ütles. on täitsa selge, et põhiline sõnum on siin, et Serbia lii-, liigub eh, integratsiooni agendaga edasi ning eh, seda tulebki sellisena välja öelda. ja seda on tehtud ent väga oluline on, et Serbia jätkaks seda protsessi. siin mainiti juba majandus- ja sotsiaalreforme, nii et ma loodan, et eh, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli saavad sama tähelepanu osaliseks, mis tähendab kohtuvõimu reformi, kohtute reformi. Eh, tervitan ka raportööri üleskutset eh, Serbia poolt Euroopa Liidu ühise joone järgimisele Venemaa suhtes ning Serbial on siin võimalik äh, OSCE eesistujana ka näidata, et ta, ta suudab oma niisugust unikaalset positsiooni ära kasutada. oluline on dialoog Kosovoga ja rakendamine peab siin olema või-, võtmesõna, kõik lepped, mis on sõlmitud, tuleb rakendada ning usun, et peatükk, mis puudutab suhteid Kosovoga, peaks saama avatud läbirääkimiste protsessis võimalikult vara on väga oluline, et Serbia säilitaks head suhted teiste riikidega piirkonnas. mäng väga meeldiv oli näha, et Serbias, kes peaminister Valvene on, vaatamata kõigile nendele huvitavatele sündmustele, mis selle visiidi ümber aset leidsid, kohtuvõimureformi olulisusest ma juba rääkisin, nõustun raportööriga ka kriitika osas, mida ta tegi meediavabadusega seoses, väga oluline on et meediavabaduse olukorda parandataks ning äh, läbipaistvust meedia omandi suhtes, suhtes ähm, lõdvendataks ning uuritakse ajakirjanikele tehtavaid ähvardusi. ning äh, Lääne-Balkani riigid peaksid kõik äh, pikaajaliselt võtma suuna Euroopa Liidu poliitika äh, poliitikaga kooskõlas, näiteks energiavaldkonnas Hiina, Hiinaga seoses näiteks lepiti kokku, et investeeritakse söe, söekütusel töötavasse soojuselektrijaama aga niisuguste projektide puhul tuleks arvestada ka Euroopa Liidu perspektiivi ning äh, Falun Gongi intsident vastaval kohtumisel hiinlastega vajab täiendavat selgitust ning palju teisi küsimusi, millest Davidi äh, raportis ka räägitakse. tahan igal juhul ära märkida tema isikliku pühendumuse selle, äh, selle raportiga tehtud töösse ning ootan edasist meeldivat koostööd. Thank you uh,, Mr Chairman I.... aitäh, räägin sloveeni keeles mis loodetavasti on ka meie Serbia sõpradele arusaadavam. kõigepealt äh, lubage, et ma tänan härra McAllisteri raportööri selle suurepärase, väga lühikese ja asjaliku raporti projekti eest, mil, mida teatud osas saab veel parandada ja äh, ma kindlasti usun, et, et see meil raportööriga koostöös õnnestub. eelmine aasta oli Serbiale väga dünaamiline ning leidis aset palju olulisi sündmusi. parlamendivalimised, ühinemisläbirääkimiste avamine, kõrgetasemelised küla, külaskäigud Belgradi ning Serbia diplomaatiline tegevus aktiviseerus märkimisväärselt ning Serbia mängis olulist rolli ka piirkonnas. eelmine aasta oli ühtlasi ka raske ma räägin siin üleujutustest, mis tsiviilelanikkonda puudutasid ning majandust mõjutasid ja infrastruktuuri. raportöör hoiatas, et meediavaldkonnas olukord halveneb, seda muret jagan ma kindlasti ning ühinemisläbirääkimistel ei avatud uusi peatükke, mis samuti oli väga kahetsusväärne aasta lõpp, aasta alguses on Serbia astunud OSCE, OSCE eesistujaks ning ma loodan, et Serbial õnnestub kasutada vastavas, vastava organisatsiooni juhtimist äh, ära selleks, et piirkonna konflikte lahendada, näiteks Ukraina äh, meediavaldkonnaga seoses jälgin olukorda tähelepanelikult, see teeb mulle muret, nagu juba ütlesin, ning praegu võib siin täheldada olukorra märkimisväärset halvenemist, näiteks võrreldes Miloševitši ajaga isegi. ajakirjanike töötingimused muutuvad üha halvemaks ning ka meedia omandistruktuur on probleemne ja härra Vutšitš on süüdistanud meediat ka valetamises, mis on kindlasti ebaproportsionaalne. ning seetõttu tahaksin rõhutada, et meediavabadus, mis on osa sõnavabadusest ja arvamuste paljususest, on asi, mis näitab ühiskonna tervist ning Serbia peab siin veel päris palju ära tegema, olukord ei ole praegu rahuldav. veel üks märkus seoses äh, LGBT vähemusega. mul on hea meel tõdeda, et äh, Serbias toimus äh, vikerkaare paraad eelmise aasta septembris, oluline on see just põhiõiguste tagamise kontekstis Serbia konstitutsiooni artikkel neliteist, aga LGBT vähemust tuleks kaitsta veelgi tugevamalt ning viimane asi, mida tahan puudutada, Serbia-Kosovo suhted üheksandal veebruaril peavad meil kohtuma riigipead, Kosovo ja Serbia riigipead. ning vahendajaks on siin olnud Brüsseli asutused ja loodan, et võimalikult pea suhted normaliseeruvad ja lõpetuseks tahaksin öelda, et on ülim aeg et Serbia ka avatakse uus peatükk ühinemisläbirääkimistel, nii et uus aasta ei pea tingimata tulema nii dünaamiline nagu eelmine aasta, aga igal juhul peaks siin asjad ühinemisläbirääkimistega seoses edasi liikuma, aitäh. mikrofon. Uh, thank you, Mr President, on behalf of the ECR I too congrat-. aitäh ECR nimel tänan härra McAllisteri tema suurepärase raporti esitluse eest, tema lähenemine on väga asjalik, ta on teinud ära palju tööd. meie fraktsioon tervitab Serbia edusamme näiteks korruptsiooniga võitlemise valdkonnas, haldusreformide valdkonnas ning Kosovoga suhete parandamise valdkonnas ning olen kin-, mulle on kinnitatud, et Pristina ja Belgradi dialoog jätkub Äh, siis kõrgetasemeline julgeolekupoliitika esindaja on seda kinnitanud. artikkel kakssada kolmkümmend neli, sellega seoses olen saanud kaebusi investoritelt, kellel, kellelt on äh, omandit rekvireeritud vana äh, vastava seaduse alusel ja uue seaduse alusel. härra, see, mida rääkis härra Kukan, et me peame tähelepanelikult jälgima kohtuvõimu toimimist, et kohtuvõimu esindajaid tuleb koolitada, kohtuvõim peab olema sõltumatum, see, see peab kõik paika, toetan seda ning näen vajadust Serbia ja Kosovo suhete parandamise järgi. olen ise püsiraportöör Montenegro kohta ning siin on suhted head, kõrgetasemelised külaskäigud mõlemapoolsed ning äh, väljaandmisleping on sõlmitud kurjategijate väljaandmiseks. ja tahaksin toetada iseäranis punkti kaheksa äh, David McAllisteri raportis. nagu ma ise olen ka kritiseerinud äh, Vutšitši Nikolitši valitsust sellega seoses, mida nad teevad Venemaa rindel, et nad äh, üritavad olla Putini sõbrad ja, ja teha ühissõjaväeõppusi Venemaaga ajal, mil sisuliselt Vene väed on Ida-Ukrainas ja okupeerivad Krimmi. aitäh. mikrofon. Like to... aitäh, esimees tahaksin ühineda nendega, kes äh, kiitsid härra McAllisteri raportit. sain tagasisidet Serbias selle raporti kohta ning äh, Serbia pool on, on ka seisukohal, et et nad on väga rõõmsad, et neil on niivõrd hea partner selles protsessis tegelisteline näol. olen nõus eelkõnelejatega selles, mis puudutab meediasektorit, meediasektor on haavatav, see on tundlik küsimus Serbias, äh, siin tuleks edasi liikuda, me peaksime samas Serbiat kiitma selle eest, mis on ära tehtud korruptsiooniga võitlemise valdkonnas, iseäranis äh, korruptsiooni vastu kõrgeimal tasemel ning äh, on positiivne see, et Serbia on kõige kõrgemal tasemel otsustanud liikuda Euroopa poole ning äh, väga oluline on ka, et valitsusel on opositsioon, mis samuti näeb Serbiat Euroopa Liidu liikmena, varem nii ei olnud. Serbiat tuleb tunnustada oma konstruktiivse poliitika eest äh, lähinaabritega ning julgustada teda lahendama veel säilinud probleeme naaberriikidega. olen päri raportööriga selles mõttes, et me peame eh, jälgima olukorda Vojvodinas, mis on Serbia kõige arenenum ja Euroopa-meelsem osa. Vojvodina autonoomiat praegu kaalutakse, aga see, see peaks säilima. ning ühineksin ka nendega, kes muretsevad Serbia kaitse- ja julgeolekupoliitika pärast, et see ei ühti päris Euroopa omaga ning äh, Seychelli küsimus, viimane asi, mida tahtsin puudutada. täna sain teada, et uus Horvaatia president on palunud ÜRO peasekretäril sekkuda siin ning äh, tagada, et härra Sešel viidaks tagasi Haagi. Äh, asi ei puuduta loomulikult siin Serbia riiki ning me ei saa Serbiat süüdistada nende avalduste eest, mida Sešel on teinud, aga see puudutab ka meid, sellepärast et meie võtsime selles küsimuses vastu resolutsiooni ja me peaksime seetõttu äh, jätkama ning äh, ütlema välja oma seisukoha Haagi tribunali otsuse kohta. aitäh. mikrofon. Thank you, chair uh.... aitäh. enne kui ma hakkan kommenteerima raportit Serbia kohta, tahaksin öelda, et kui me oleksime alustanud kell kolm nagu alguses kavas, oleksime kindlasti saanud selle Broki raporti ka täna ära arutada ja ma pean ütlema oma fraktsiooni poolt, et väga keeruline on raportite ümber, arutamise ümberkorraldamine, sest variraportööridel on oma ajakava ja ma tahtsin selle lihtsalt ära öelda. et olgugi, et praegu on teistmoodi otsustatud, aga igal juhul ma rõhutan, et väikestele fraktsioonidele on, on keeruline, kui niimoodi päevakord järsku ümber mängitakse. nii, kõigepealt tahaksin öelda, et väga oluline on, et meil on kõik raportid laual, kõik praegu ja järgnevatel nädalatel. ning väga oluline on, et parlament nende raportitega saadaks selge seisukoha ja selge sõnumi ka president Junckerile, kes enne oma valimist ütles, et järgmise viie aasta jooksul mingeid laienemisi, mingeid uut, uusi ühinemisi ei toimi. see võib olla küll pro-, poliitiline reaalsus, aga igal juhul see on tekitanud probleeme paljudes ühinemisperspektiiviga riikides ning äh, meie peaksime parlamendina välja ütlema kindlasti, et et parlament toetab äh, kõigi regiooni riikide kaasamist Euroopa Liitu. mis puudutab härra McAllisteri raporteid, siis kõigepealt tahaksin teda tänada uue kolleegina või uue siis Lääne-Balkani rühma liikmena selle tehtud töö eest, sest ta on tõesti tegelenud põhiküsimustega ja mul on väga hea meel olnud koostööd teha nendes. olen päri tõstatatud aspektidega, aga tahaksin lisada sest äh, ma ei ole päris kindel, kas meie Serbia variraportöör jõuab siia, sest ta on praegu kontkomisjonis ning algselt oli see arutelu kavas hiljem, aga tahaksin siis äh, öelda, et oluline on, et me tooksime sisse rohkem aspekte energia ja keskkonna kohta, sest siin on selge, et Euroopa Liidu eesmärgid näiteks heitmete valdkonnas on, nõuavad Serbialt siis elektri tootmisel söekütuselt üleminekut teistele energiaallikatelt. nii et siin on vaja midagi täiendavalt ära teha. Äh, väga meeldiv, et raportöör on käsitlenud suhteid Venemaaga ning suhteid Kosovoga, Kosovo raportöörina, millest ma räägin hiljem, on mul väga hea meel seda näha olulised asjad on välja toodud, aga lubage, et ma ütlen, et oleks hea, kui me muudatuste tegemise protsessis lisame siia punkti seoses sellega, et Serbia peaminister käis Kosovos, kui ta käib seal, näiteks Serbia kogukondades, et ta lepib kokku niisugused käigud ka Kosovo peaministriga. see on heade suhete niisugune normaalne osa muus osas äh, leian, et äh, tore, et rahvusvähemuste nõukogusse valimisi mainiti kaks tuhat neliteist oktoober. Äh, rõhutada tuleks ka, et serblaste hulgas on palju romasid, kes üritavad saada varjupaika Euroopa Liidust ning peaksime rõhutama vajadust tagada romade integreerimine Serbia ühiskonda aga loodan, et äh, siin õnnestub meil variraportööridega kohtumistel jõuda kokkuleppele ning äh, on selge, te rõhutasite ka, et Serbia-Kosovo suhete normaliseerumine on eeltingimus Serbia ühinemiseks Euroopa Liiduga ning Serbia peab äh, vastavalt loomulikult oma konstitutsiooni reformima, muutma, sest vastasel juhul ei saa me Serbiat Euroopa Liitu vastu võtta, tõenäoliselt selleks enamust me ei saa parlamendis ja ma ütlen seda olgugi, et ma toetan Serbia ühinemist Euroopa Liiduga. mikrofon. I added something on the general issues before, if you remember well. Äh, üldistest küsimustest ma rääkisin juba enne, kui te mäletate. Grazie, president Eh, desidero ringraziare anch'io il relatore McAllister e il collega appunto per l'ottima relazione svolta e eh, volevo ma tahaksin eh, raportööri härra McAllisteri tänada selle raporti eest, mida ta meile esitas, tahaksin äh, härra McAllisterile kohe ka otse küsimuse esitada. praegu tundub, et raskustest saab tegelikult võimaluse aken ja seda peaks kasutama. jaanuaris said nad OECD eesistujaks, neil on ajalooline tugev sihe Venemaaga ning nüüd räägime me ka Euroopa suunal liikumisest ja Euroopa väljavaadetest. ma arvan, et kõik see on väga heaks ajaliseks hetkeks praegu sellest raportist rääkida. Te oleksite võinud tegelikult rääkida ka sellest, et tegemist on väga olulise geopoliitilise riigiga praegusel hetkel, kui me arvestame Ukraina äh, sündmusi. Need kolleegid, kes palusid rohkem meediavabadust, neile ma, nendega ma olen nõus, proua Lunatšek ütles praegu, et meie mulle meeldiks rohkem ka see, kui oleks räägitud rohkem keskkonna küsimustest, sellepärast et Balkani riikides on see tõesti väga tuline küsimus. härra Brock ütleb midagi ilma mikrofonita. Oui, merci suur tänu. suur tänu, esimees, ma eh, sooviksin erandkorras rõhutada, kui olulise raporti on minu kolleeg David McAllister koostanud. mul on kaks eh, punkti, mida soovin rõhutada, kõigepealt punkti kaheksa kohta, mis puudutab eh, sanktsioone. Serbia peab võtma seisukoha ning äh, samuti peaks mõtlema selle peale, millisele õiguslikule alusele vastavalt rahvusvahelisele õigusele toetuvad need äh, sanktsioonid, ma ei tea, kas need sanktsioonid on isegi legaalsed. Äh, millisel õiguslikul alusel vastavalt rahvusvahelisele õigusele on äh, välja töötatud need sanktsioonid ning teine punkt puudutab punkti kakskümmend kolm, kui räägitakse paigutamisest gaasisektoris siis eh, tehniliselt eh, tundub mulle, et see võimatu olevat Serbias eh, ja minu meelest ühtlasi tekitab see ka suurema energia, energeetilise ebakindluse selles riigis. Merci, merci president ah, <coughs> tänu esimees, enne kui ma hakkan midagi Serbia kohta ütlema, sooviksin öelda midagi Bosnia-Hertsegoviina kohta, sest mina tegelen selle riigiga. täna me sellest ei räägi, aga Bosnia pressis äh, äh, tekkis küsimus, miks ei räägita Bosniast täna, sest me räägime neist järgmisel nädalal ja seda otsustati just nimelt äh, selleks, et Bosnia uutel võimudel oleks võimalus ennast koguda Eh, ja tegutsema hakata. sooviksin tänada härra McAllisteriga, eh, ma toetan temaga eh, lõike kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, nende peatükkidega tuleb hakata tegelema ning samuti väike üllatus, nimelt härra Vutšitš kinnitas, et Euroopa Liit maksab vabaühendustele, et kritiseeritakse valitsust, see näitab ebakindlust ning see ei aita edasi liiguda äh, õiges suunas. tulevikus tuleks selliseid olukordi vältida. ja veel sõnake selle kohta, et ma sooviksin äh, ka mõelnud seda, mida ütles volinik Haan äh, välis asjade komisjoni seisukohta, seisukohavõttude kohta suhetes Venemaaga. Serbia on pisut paratoos, paradoksaalses olukorras, viiskümmend kaks äh, protsenti elanikest äh, äh, suhtub positiivselt Venemaasse, kõigest kolmkümmend kaks protsenti Euroopa Liitu. kui valitsus äh, üritab äh, äh, ennast vastustada opositsiooniga siis just selles kontekstis ning mul on veel kolm sekundit, eh, mis puudutab lõiku üksteist, siis pean sind ehm, mainida ka Serbia positiivset tegevust regionaalsetes küsimustes ning lõigus seitseteist, ma arvan, et peaksime rõhutama ka eh, riigi raadio jätkusuutlikkus eh, vähemuskeeltes ning punkt kaheksateist tuleb arvesse võtma ka kaebusi äh, rahvusvähemust äh, kaitse küsimustes, vabandan, et kakskümmend sekundit üle aja rääkisin ja härra Brokil endiselt pole mikrofoni. Napredak Srbije na europskom putu je izuzet. Serbia edusammud Euroopa teel on väga olulised. tegemist on nimelt riigiga, mis äh, kannab väga erilist vastutust, sealhulgas Lääne-Balkani riikide omavahelises suhtluses ning tegemist on äh, väga olulise kandidaatriigiga Euroopa Liidu jaoks. Äh, edusammud on silmnähtavad ja David McAllister on seda raportis ka kajastanud. aga mis kohustuste vallas praegu vajaka jääb, on see, et hoolimata sellest, et Serbia on äh, andnud lubadusi, siis etniliste vähemuste suhtes käitumine ei ole olnud äh, väga õiglane, nimelt vähemused peavad saama kindlasti kasutada omaenda äh, emakeeli. Serbia valitsus tuleb kutsuda üles ka sellele, et rahvusvahelist äh, õigust rakendataks äh, nii, et vihakõnet enam riigis ei sallitaks. Euroopa Parlament oma raportis hiljuti kajastas just Šešeli juhtumit, kahjuks aga ei olnud äh, härra Tadžitši arvamusel, et äh, Serbia valitsus äh, on nendele selgitustele õigesti reageerinud. nii et me peame nõudma, et suhete normaliseerumist naabritega võetakse tõsisemalt ning selles osas tegutsetakse otsusekindlamalt. loomulikult ei pea siin rõhutama eraldi, kui tähtis on Äh, Serbia Euroopa suunale äh, rahumeelne läbirääkimine, läbisaamine naabritega ning äh, Serbia suhe OECD-ga on väga oluline Serbia edasiseks arenguks, aitäh! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sa, sa... Suur tänu. kahjuks pean ma aru saama, et Äh, härra McAllisteri äh, raport ei puuduta inimõiguste küsimust äh, Serbias ega ka õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist, mis puudutab sõjakurjategijatega tegelemist ja menetlemist. kahe tuhande kümnendast aastast võttis äh, Serbia vastu omaenda seadusandluse selles osas, kuidas sõjakurjategijaid äh, Horvaatias äh, peaks kohtlema, see aga haavab Horvaatia suveräänsust, sellepärast et hakatakse tegelema Horvaatia kodanikega ja ühe kodaniku juhtumil ongi Horvaatia enda pinnal toimuvate kuritegudele hinnangu andmisega. sellist asja ei tohi kindlasti mitte lubada, sest kui seda saaks lubada, siis Ühendkuningriigi, Austria, Saksamaa ja teiste Euroopa Liidu äh, liikmesriikide kodanikke võiks ka samamoodi äh, süüdistada, äh, kes Horvaatia pinnal Sergei Vinjal on äh, äh, mingisuguseid kuritegusid äh, toime saatnud. õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on väga problemaatiline ning kindlasti on vaja hoolitseda selle eest, et sõjakurjategijatega korrektselt ringi käidaks. samuti kutsume üles neid ameteid, kes sõjakurjategijatega tegelevad, Äh, Velko Madici juhtum peab saama samuti äh, rohkem äh, tähelepanu. <clears throat> suur tänu, härra esimees, ütleb härra Ostrevitšus, tahaksin tänada kõigepealt meie raportööri väga hea äh, raporti eelnõu eest Serbia eduaruande suhtes. Euroopa Liit on olnud väga heaks reformimootoriks igas riigis äh, mis äh, tahab demokraatlike, äh, demokraatlikus siire, siires läbida, Serbia ei ole siinkohal mitte erandiks ja ma soovin talle palju edu sotsiaalses, poliitilises ja majandusreformide elluviimises, äh, mida on veel riigis vaja läbi viia. samal ajal aga me teame, et Euroopa Liit võtab aina rohkem ette selleks, et luua ühtset ja ma mõtlen ühtset julgeoleku- ja välispoliitikat ja siin on Serbial kindlasti võimalik veelgi edasi minna. Serbia ei tahtnud ühtsemat lähenemist äh, Venemaa suunal koos Euroopa Liiduga, äh, nad keeldusid sellest, aga see on väga oluline hetk, et äh, näidata üles teiste liikmesriikidega solidaarsust ma tahaksin, et Serbia toetaks rohkem Euroopa Liidu äh, positsiooni äh, suhetes Venemaaga ja ma tahaksin ka näha, et Serbia poliitikad äh, ole, astuksid sama jalga Euroopa Liidu omadega tulevikus. läbirääkimiste taktika osas Serbiaga need peatükid, mis peaksid Serbia poolt edasi viidama kiiremalt, peaksid olema Äh, varem ka avatud läbirääkimisteks, äh, nii et äh, Serbia saaks vastata nendele poliitikavaldkondadele ja ei lükkaks edasi neid, nende teemadega tegelemist tulevikku. nii et ma loodan, et selle eduaruande eelnõust saab väga hea alus meie tööle ja selles osas soovin raportorile edu. härra Prokki, kasuta mikrofoni suur tänu, härra esimees, ütleb härra Karver, mitmed äh, kolleegid viitasid juba OECD e küsimusele. Äh, proua Mogherini eelmisel täiskogul rääkis sellest, et Euroopa Liit peaks saama rahu äh, suurvõimuks Venemaa ja Serbia vahelised traditsioonilised usulised suhted ja seda taust on teada, kas ei oleks mitte mõistlik äh, üldiselt äh, kasutada ära Serbia kultuurilisi suhteid Venemaaga ja kutsesin julgeoleku ja välispoliitika tuua Euroopa Liidu poliitikale lähemale, on siin üleskutse. Äh, proua Lunatšeki kommentaarid siin, mina ise olen omaenda Äh, romipärandi üle väga äh, rõõmus, aga kui me vaatame romide kohtlemist mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, siis äh, jah, tõesti, lootust on, aga mina siin igal juhul küll seda asja ära ootama ei hakka. kolleegid rääkisid ka sõjakurjategudest, kuritegudest, siis loomulikult äh, mitmed äh, kolleegid siin äh, tahaksid, et Serbia liitub Euroopa Liiduga, see muidugi avab järgmise probleemide ringistiku, sellepärast et äh, sellisel juhul hakkavad kehtima seal ka Euroopa Liidu vahistamisväärtuses ning ilmselt see olukord põhjustab veelgi suuremat pinget selles piirkonnas. Hvala, hvala lijepo želim pozdraviti izvješće gospodina Mekalisa. proua Suitsa ütleb, et ta tunnustab äh, proua härra McAllisteri raportit äh, ning äh, tehtud tõhusat tööd. Serbia edusammud tuuakse siin välja, aga siin on sellegipoolest mitmeid küsimusi, mida peaks veel arutama nimelt suhted Venemaaga, juba eelmisel korral me käsitlesime seda, härra Mäkk Keliste kutsub siin üles eh, sellele, et välis- ja julgeolekupoliitika eh, oleks sobitatud paremini Euroopa Liidu positsioonidega ja loomulikult eh, Serbia flirtimine Venemaaga ei ole meie jaoks vastuvõetav, aga sellegipoolest on meil vaja oma naaberriikidega konstruktiivset poliitikat läbi viia siin on äh, vastamata küsimusi teisigi, mis jäävad äh, lahti. Donau, äh, Serbia ja Horvaatia piir või siis teatud isikud Horvaatias, kus me ei tea, kus nad on, kas nad on ja kus nad asuvad. aga me räägime siin ka kindlasti kultuuriväärtustest, mis on riikide vahel kaduma läinud. edasi Jugoslaavia aegset äh, arhiivid tuleb avada, serblased aga ei taha sellel teemal üldse rääkida. Maric eh, on väga oluline isik, eh, tema inimõigused eh, on aga ohustatud sõjakurjategijatesse suhtumine üldiselt Serbia poolt tuleb kindlasti üle vaadata. kui me räägime rahvusvähemustest, siis juba kahe tuhande viieteist, viiendal aastal Horvaatia ja Serbia vastastikust äh, vähemuste tunnustamise lepingule alla kirjutasid. Äh, Serbia äh, pärit parlamendiliikmed said Horvaatias lausa kolm kohta parlamendis, vastupidi aga mitte. nüüd vihakõnedest oleme ka rääkinud, seda ka siis, kui me rääkisime Šešeli juhtumist. ma arvan, et praegu ei ole ilmselt kõige õigem hetk sellele juhtumile hinnangut anda, aga lõppkokkuvõttes või peab see ju juhtuma. see otsus on juba tehtud. ma arvan, et siin see ettepanek on veel lapsekingades, nii et me võime seda raportit veel äh, veidike parandada. presidentše Brok, zahvaljujem kolegi Mekalisteru. suur tänu, härra Brok, ma tänan ka meie äh, äh, raporti autorit Serbia eduaruande osas, ütleb härra Plenkovitš, oleks väga hea, kui äh, naaberriigid äh, täidaksid äh, kõik vajalikud kriteeriumid, poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud kriteeriumid, mis vajalikud. nüüd selle raporti kontekstis on oluline minu arust järgnev. esiteks, meil oli võimalik härra Tadžitšiga juba arvamusi vahetada poolteist kuud tagasi ja äh, siis ja ka hilisemalt ei ole me kuulnud äh, härra Vutšitšilt ja Nikolitšilt äh, ametnikelt ning nende parteikaaslastelt mitte keegi neist ei ole Äh, härra Šešeli äh, vihakõnet ja retoorikat hukka mõistnud, äh, mida üheksakümnendate alguses juba kasutati. ja tegelikult meedias praegu on endiselt see kõnepruuk jäänud samaks tal. sellised standardid tuleks aga võtta vastu Serbias ning süüdimõistetud sõjakirjategijate suhtes peab positsioonid muutuma artikkel kolm ametivõimude pädevused sõjakurjategijate eh, üle kohut mõista. Eh, tundub, et nad püüavad selleks mandaadi saada. Eh, seda küsimust peaks kindlasti puudutama ning Velko Maritši näide on siin väga hea näide nii et Serbia peab omaenda tee valima, kui nad tahavad Euroopa Liiduga liituda, siis nad peavad ka Euroopa Liidu välispoliitika suunised üle võtma, sealhulgas äh, suhtlemine Venemaas, äh, eriti olukorras, kus nad võtavad üle OSCE istumise, eesistumise. esimees ilma mikrofonita. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. austatud kolleegid, austatud esimees, ma äh, olen äh, nõus sellega, mis äh, härra raportöör ütles, et Serbia on teinud edusamme, aga ma olen Horvaatia kolleegide murepunktidest ka aru saanud, nimelt muret valmistab siin sõnavabaduse austamine, Serbias eh, samuti on rahvusvähemuste kohtlemise probleem. tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmisele küsimusele, nimelt on see seotud eh, emakeele kõnelemisega Bosniirikraadis ja teistes piirkondades. endiselt on Serbia riik alustanud kohtuasju rahvusvähemuste vastu eh, härra Fossiilikraad ja teised on siin konkreetsed näited äh, ka äh, on juhtumeid teada õpetajatest, kellele ei lubata oma elukutset edasi pidada, sellepärast et nad tahavad õpetada omaenda emakeeles. Äh, kindlasti peab sellega tegelema juhul, kui Serbial on tõsi taga Euroopa Liiduga liitumise teel, nii et Serbia peab igal juhul ennast tulevikus nende asjadega tegelema. aitäh! suur tänu, härra esimees, ütleb äh, härra Teli, kõigepealt ma tahaksin äh, suurt tänu öelda äh, raportöörile tema pühendumise eest, aitäh ja energia eest ka! raport on hästi tasakaalus ja äh, sinna on koondatud peamised poliitilised küsimused, äh, aga ka riigi edusammud. minu arust on vaja rohkem abi ja tuge Serbiale ja Serbia valitsusele, et nad saaksid oma reforme edasi läbi viia. minu arust on raportis äh, vaja tähelepanu pöörata ka tähelepanu vähemusrahvaste äh, esindustele ning vähemusrahvastele üldiselt ähm, ning äh, tegevuskava vastavalt äh, peatükile kakskümmend kolm on praegu Serbia valitsuse poolt koostamisel äh, Euroopa Komisjoni nõudmisel. nii et need siis mõned märkused minu poolt minu lühikesest sõnavõtust. kord suur tänu raportöörile suurepärase töö eest, aitäh! härra Prokk on ilma mikrofonita kõnelev. Thank you very much, uh, Mr Chairman suur tänu, härra esimees, proua McAllister äh,, austatud liikmed, Euroopa Komisjon äh, Äh, on nõus üldiselt äh, raportööril antud üldhinnanguga ning ma arvan, et äh, see aruanne väga hästi kajastab Serbia edulugu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Serbia on pühendunud Euroopa Liidu teel liikumisele, reformikavast peetakse kinni ning Serbia on regionaalses kontekstis väga olulist rolli mänginud. see raport toetab ka toob välja võtmereformid, mis on viidud läbi peamiselt majandus- ja sotsiaalvallas ning väga selgelt äh, viidatakse ka probleemidele, äh, mis Euroopa Parlamendi debatis ka praegu kajastusid siin, äh, sealhulgas näiteks meedia ja kõnevabadus, sõnavabadus ning julgeoleku- ja välispoliitika lähenemine Euroopa Liidule, mis on ka mure, mida jagab komisjon liitumisläbirääkimised Serbiaga said alguse kahekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist. see protsess jätkub plaanipäraselt ning lõpetatakse käesoleva aasta märtsikuuks. koos raportööriga äh, ootab äh, liitumisläbirääkimiste esimeste peatükkide algust ka Euroopa Komisjon. see sõltub muidugi Serbia võimekusest õigusriigi vallas ning Äh, Kosovoga suhete normaliseerumise äh, vallas edusammude järgselt. Äh, need asjad tuleb ära teha enne, kui läbirääkimiste raamistik paika saab. Nendes valdkondades jätkub komisjoni tugi Serbiale samas ulatuses ja sama intensiivselt kui siiamaani, aitäh, härra esimees sõna saab härra Mäkalister. austatud esimees, daamid ja härrad, head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada Eduard Kukanit, eh, meie variraportööri ning teisi kolleege väga väärtuslike panuste eest, ma arvan, et meil on väga suur ühine pind selleks, et eh, leida resolutsiooni tekst, eh, mis Strasbourgi mm, täiskogul ka märtsis vastu võetaks Eh, aeg on napp, ma ei lasku detailidesse, aga ütleksin eh, mõned märkused sellegipoolest. esimene asi, välispoliitika. Eh, härra Castaldo, mina viitasin sellele, et mina ka tunnustan Serbia OECD eesistumist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning ma rõhutasin ka, et Serbia võiks oma priviligeeritud positsiooni, eriti just Vene, suhetes Venemaaga, et siluda tänast kriisi Ukrainas samas aga, kui me tahame, et kandidaatriik oma äh, poliitika viiks äh, täielikult Euroopa Liidu omaga kooskõlla, siis see tähendab ka välispoliitikat ning äh, mis puudutab Ukrainat ja Venemaad, siis siin on meie ja Euroopa Liidu ja Serbia vahelistes küsimustes Serbia on üldiselt tunnustanud Ukraina ter-, äh, suveräänset terviklikkust, aga ei olnud äh, ÜRO vastaval hääletusel äh, kohal ning Serbia ei olnud nõus ka nõukogu otsustega, et sanktsioone rakendada seoses Krimmi okupeerimisega teine aspekt, mida ma tahtsin äh, mainida, on energia. oma raportis püüdsin ma rõhutada seda, et edusamme on tehtud energia vallas, eriti elektri-, energiaturg äh, ja energiatõhusus, aga äh, rohkem on vaja teha selleks, et kulutõhusaid elektritariife mm, ellu viia ning Serbia gaas peab olema Euroopa Liidu agiiga kooskõlas. ma olen nõus proua Lulatšikiga, et Serbia peab äh, oma taastuvate energiaallikate äh, kasutuselevõtu suurendama ja Saksamaa uudisteagentuur teatas eile õhtul, äh, Saksa siis TPA, et Serbia on ähvardanud boikoteerida kõrgematasemelist äh, dialoogi üheksandal veebruaril Brüsselis, kui äh, Kosovo parlament äh, seda vastustab. ma tahaksin öelda, et on väga oluline see, et kõrgetasemeline dialoog üheksandal veebruaril aset leiab nii, et me näeme Pristina ja Belgradi vaheliste suhete paranemist. nii et äh, ma loodan, et see uudis ei ole õige või täpsemalt äh, sellist boikotti ei toimu. tahaksin teid kutsuda üles kõiki, eriti just variraportööre, äh, selleks, et esitada oma muudatusettepanekud kahekümne seitsmenda jaanuarini kella kaheteistkümneni keskpäeval jälgisin teie debatti. kas kolleeg Peter on kohal? tulid meelde Sloveenia teemalised kõned, et äh, nad peaks küsima küsimusi Horvaatia kohta. nii et hoidkem siin positiivset suhtumist, muidu tekivad raskused. nüüd jõuame Kosovo küsimuseni ja proua Lunatšik, palun um,. Ähm, kolleegs uh,, äh, tänan, esimees. Äh, raporti teema on Kosovo integreerumine Euroopaga ja raportis ütlen selgelt, et viimase aasta jooksul on toimunud äh, nähtavad edusammud näiteks valimiste läbiviimisel mais ja juunis toimunud valimised olid läbipaistvad, hästi organiseeritud, need olid siis jätkuks eh, kohalikele valimistele, mis eh, tõid kaasa eh, siis uute valimiskorraldamise standardi Kosovos. samas ütlen ka seda, et pool, tervelt pool aastat valitses poliitiline patiseis ning pärast seda pikk Kreeka äh, patiseisu oli mul võimalik äh, seal olla just sel hetkel, kui valitsus kokku pandi ja seda minu visiidi ajal. uus valitsus äh, peab Kosovo kodamust, kodanikele garanteerima uued tulemused, uue, parandama oma sotsiaalset ja majanduslikku olukorda kodanike jaoks ja loodetavasti valitsus töötab välja vajalikud reformid piisava otsustavusega siin on paar aspekti, mida on kritiseeritud. kõigepealt see, et väga vähe on ministreid, nais-, naisministreid, kaks kahekümne ühest, samuti rääkisime samas ka naiste pa-, parlamendi töös, vähemalt paar naist parlamendikomisjonide esimeste kohtade peal, kuid neidki peaks rohkem olema. samuti ollakse mures äh, mittekonsensuaalsete isikute ametisse valimist, see puudutas konkreetselt parlamendi spiikri kohta, see samuti vajab äh, minu meelest äramainimist raportist, mis puudutab nüüd valitsuse kokkupanemist, siis nagu ma seda juba ütlesin, äh, on äh, vajadus parandada sotsiaalmajanduslikku olukorda, viitasin ka sellele, et õigussüsteemis on toimunud edusamme ja eh, ühes Euleksiga mainisin ka korruptsioonikahtlustustest eh, Euleksi eh, suhtes, mis kerkisid esile möödunud aasta lõpul ja oleme öelnud ka seda, et nende küsimustega tuleb kiiresti tegeleda, tervitasin ka proua Mogherini otsust, kes otsustas iseseisva äh, eksperdid ja mm, eh, panna uurima eh, korruptsioonisüüdistusi. samuti eh, palusin, et Kosovo igas osas Lambee võtaks vastu vajaliku õigusloomelise paketi, mis paneks kokku uue erikohtu, mis hakkaks toimima. mul on väga hea meel, et ka eriuurimisasutus võttis vastu vastava ähm, äh, raporti ning mul on väga hea meel, et on tehtud otsused selle erikohtu toimimise kohta ning mul on väga hea meel, et eh, selles osas tehakse võimalikult palju ära võimalikult lühikese aasta jooksul, ajaloo jooksul. nüüd eh, teised eh, küsimused, näiteks saa kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulis, ma loodan, et Euroopa Liidu Nõukogu, siin on just Euroopa Liidul oluline roll, loodetavasti võtab see eh, Euroopa Liidu Nõukogu vastu eh, assotsieerimisotsuse. Eh, samuti on selge, et Kosovo valitsus peab parandama võitlust korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu, sest me teame, et mitte ainult Kosovos, vaid ka väga paljudes teistes riikides on korruptsioon tõkeks majandus-sotsiaalarengu teel samuti ka demokraatia arengu teel. Eh, veel küsimused, mis on olulised eh, Kosovo elanike jaoks, viisa liberaliseerimisteekaart, selles osas on Kosovo teinud suuri edusamme, praegu on meil neli eh, seadust puudu ning kõigiga, kellega valitsuses rääkisime, kinnitasid, et nad soovivad need seadused võimalikult kiiresti vastu võtta. ma kahetsen ka seda, et nii paljud Kosovo elanikud lahkusid Euro-, Kosovost Euroopa Liidu liikmesriikidesse ehm, eelkõige siis ehm, ehm, Rooma ja ka kosovolased ise, igatahes tuleb teha valitsusel suuri jõusamme, samuti peab tegema liikmesriikide valitsustele selge, et Kosovo on ainus riik selles piirkonnas, mille kodanikel ei ole õigust vabalt reisida Euroopa Liidu liikmesriikides, selles osas on veel palju edusamme vaja ära teha. ning üks teema, eh, mis on seotud padiseisu lõppemisega valitsuse moodustamisel, puudutab investeeringuid sellesse riiki, selles osas on samuti selles osas on nüüd hea meel, et kui valitsus on moodustatud, hakkavad ka investeeringud uuesti Kosovosse jõudma. nüüd, mis puudutab dialoogi Serbia ja Kosovo vahel, seda juba mainiti siin äh, Serbia raportiga seoses, äh, siis äh, ma kahetsen seda, et kuna on palju põhjusi mõlemas riigis, miks protsess, progress on takerdunud, samuti ähm, on selge, et äh, leping äh, ei ole suutnud, äh, lepingut ei ole suudetud jõustada ja samuti kahetsen seda, et puudub Kosovol eraldi rahvusvaheline telefoniliin, kui soovid elada Kosovosse, siis tuleb kas Monaco või Sloveenia suunakoodiga helistada, see olukord tuleb lõpetada ja oluline on ka see, et, et Põhja-Kosovos toimunud valimised toimusid Kosovo seaduste e, e, alusel ning loodetavasti see jätkub ka nii ning veel üks punkt, mis puudutab inimõiguseid, e, on vaja veel ära teha vähemuste legaliseerimiseks ja eh, samuti toimus eh, eh, Gay Pride'i marss esimest korda ja loodetavasti teeb valitsus ka rohkem selleks, et seksuaalvähemusi ka tulevikus kaitsta. ootan head koostööd variraportööridega ning üks küsimus veel, üks positiivne aspekt COVID-19 rahvusvahelise tunnustamise juures on see, kui eh, see, et on eh, Kosovo eh, olümpiakomitee tunnustatud rahvusvahelise olümpiakomitee juures, see tähendab seda, et Kosovo saab omaenda lipu all osaleda olümpiamängudel, mitte teiste meeskondade osana, see on oluline samm edasi. Kosovo peab saama rahvusvaheliste organisatsioonide täisliikmeks, ÜRO liikmeks ja äh, samuti peavad nad osalema ka Europol Interpoli töös, kus võideldakse korruptsiooni vastu, oleme teinud äh, kuus Kosovo raportit, äh, kuus raportit kahe tuhande kümnendast aastast peale, ma kutsun üles riike, kes pole endiselt tunnustanud Kosovot, neid viit riiki, et nad tunnustaks seda, sest see oleks äh, väga oluline äh, ja see oleks Kosovo jaoks väga positiivne, kui ka need viis riiki, kes pole seda tunnustanud, lõpuks seda teeksid. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Preda tänan proua eh, Lunatšeki eh, hea töö eest ning eh, tuleks nüüd selle küsimuse juurde nimelt siis, mis puudutavad viit riiki, kes pole Kosovot veel tunnustanud, see on teema, mis meile muret teeb, teame, et on viis liikmesriiki, kes pole Kosovot veel tunnustanud, oleme sellest parlamendis palju rääkinud ning äh, lõikes kaksteist äh, äh proua Lunatšek äh, et äh, leiab, et on tugev seos nende viie äh, riigi mittetunnustamise ja Prishina ja Belgradi suhete vahel ma ei tea, kas see on nii, sest Prishina ja Belgradi suhete normaliseerimine peab toimuma väljaspool seda, mida äh, otsustavad viis Euroopa liikmesriiki, kes pole soovinud siiani veel Kosovo riiklust äh, tunnistada. igatahes leian, et äh, seda ei tohiks mõjutada need viis liikmesriiki. mis puudutab lõiku viisteist, siis võib rõhutada äh, Eh, aspekti, et soovime, et Euleks oleks eh, kaasatum eh, nende missioonis, oh, tema missioonis ja samuti soovime tõhusamat koostööd EULOX-i ja kohalike võimuomaliste vahel, mis puudutab lõiget kaheksateist, siis puudutab see dialoogi Kosovo ja Serbia vahel ja ma arvan, et tuleb äh, väljendada faktides äh, väga selgelt äh, ärgem unustagem, et see oli seotud sellega, et valitsus hakkas astuma ametisse alles Prishtinas ja tänan tähelepanu eest. jälle pole härra Brokil mikrofoni suur tänu, härra esimees, ütleb härra Panseri. suur tänu proua Lunatšekile. juba viis aastat äh, ma tegelen selle küsimusega ja ma olen endiselt äh, üllatunud. soovin küll, et, äh, et riigi demokratiseerimine, see protsess jätkuks ning et paraneks suhted Serbia ja Kosovo vahel. siin peaks äh, mainima praegu kahte aspekti uue valitsuse kohta. Äh, kõigepealt äh, on selles valitsuses erakordselt vähe naisi. erinevatel põhjustel, mis on vabanduseks toodud, me ei soovi muidugi nende siseasja sellesse sekkuda, kuid siin on selliseid küsimusi, mida siiski ei tohiks äh, ignoreerida. Äh, proua äh, Lunatšek, on hea, et te olete realistlik protsessi koha pealt Kosovos, samas ei saa siiski sellega ka liiale minna, vastasel korral võib suhteid arvamuse poole pöörata, kõigepealt kõigepealt kohtusüsteem võitlus korruptsiooni vastu, millest me siin nüüd täpselt räägime? sest äh, praegusel hetkel on tegu ainult äh, formaalse protsessiga, kuid äh, koha peal igatahes asjad ei muutu ja seda mitte ainult tõsiste probleemide tõttu, mis võivad taas tekkida, vaid ka sellepärast, et ähm, varjatud kuritegevus endiselt jätkub. peame rääkima sellest, milline on EULEX-i tegelik roll, peame eh, rääkima EULEX-i rollist, sest eh, viimastel aastatel me peame pidevalt eh, kirjeldama uusi toimuvaid protsesse, aga mitte midagi pole toimunud, korruptsioon äh, on endiselt äh, tohutu probleem, me peaksime lõpuks ometi hakkama tegutsema ja äh, vaatama, mis on toimunud, mis ei ole toimunud ja mis ei ole toimunud, siis miks. lõpetuseks leian, et peaksime rõhutama ka sotsiaalmajanduslike reformide läbiviimise vajadusele, äh, võttes arvesse kõrget töötuse taset Kosovos. ei piisa sellest, et et kuus kuud loodetakse uue eh, parlamendi ja valitsuse peale. me, selge on see, et eh, need peavad kokkuvõttes ka midagi konkreetset ära tegema. Thank you very much, Mr Chairman, congratulations. suur tänu, ütleb härra Kukan, suur tänu äh, proua Lunatšekile, kes on teinud ära väga tubli töö. see raport on väga hästi kvaliteetselt eh, koostatud, mul on vaid paar märkust Kosovo arengu kohta. leian, et on väga hea, et eh, lõpuks ometi on Kosovol valitsus, loodetavasti läheb neil hästi ja suudavad tegeleda kõigi keerulisemate küsimustega enda ühiskonnas Kosoval on vaja kiirelt eh, tegeleda majandusküsimustega, eh, töötuse vähendamisega, töötus on nelikümmend protsenti, madalatel palkadel on samuti katastroofilised eh, tagajärjed, eriti puudutab see noorte, nooremat põlvkonda. samuti on oluline, et valitsus tõstaks prioriteediks võitluse korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning äh, äh, spetsiaalse, äh, spetsiaal, spetsiaalse kohtu loomine on väga tähtis. ma olen nõus samuti selles osas raportööriga, et viisa reservimisprotsess peaks edasi minema, ma tean, et praeguses olukorras see ei ole eriti populaarne ettepanek peaksime aga olema õiglasemad ja peaksime eh, liberaliseerimisprotsessiga edasi minema ning teine küsimus, mis samuti ei ole eriti populaarne, puudutab korruptsioonisüüdistusi Euleksi suunas. peame eh, seda asja uurima väga läbipaistvalt, eh, küsimust peab põhjalikult uurima. ja lõpetuseks oleme kuulnud põhjalikult äh, dialoogist Pristina ja Belgradi vahel, teame, et äh, see on mõlemale osapoolele oluline dialoog jätkuks heauskselt äh, ning mõlemad partnerid peavad öö, oma tegevuse jätkamiseks öö, tegema jõupingutusi, suur tänu! svakako pohvaliti cjelovito i sadržano izvješće. Suur tänu teile esimees, sooviksin teid tänada, sooviksin tänada proua Lunatšeki hea töö eest, soovin edasist koostööd ka temaga, mina olen Kosovo delegatsiooni esimees, mis puudutab Kosovo poolseid edusamme, siis eh, siis eh, Kosovo ja Euroopa Liidu eh, suhted on siinkohal äärmiselt olulised. peab, eh, Kosovo peab võitlema korruptsiooni vastu ning eh, samuti eh, lahendama probleemid, mis on seotud õigusriigi ja organiseeritud kuritegevusega. samuti peab võitlema kõrge töötustaseme vastu, töötus on praegu üle viiekümne protsendi, eriti palju on töötuid noorte seas. kõrge etniline kompaktsus ei äh, ole positiivne riigi tulevaseks arenguks. Äh, valitsuse moodustamisel tekkinud matis, patisseis äh, on takistanud tegelemast põhjalikult Euroopa Liidu küsimustega, loodetavasti see nüüd muutub, sest kindlasti on Kosovo riik, millel peaks olema võimalus arutada oma tuleviku võimalusi Euroopas mis puudutab korruptsioonisüüdistusi Euleksi suunas, siis see ergitab, tekitab küsimusi Euroopa institutsioonide suunal e, ning e, seda eriti keskkonnas, kus kohtuotsused on poliitiliselt e, motiveeritud. loodetavasti toimub kohtuprotsess põhjalikult ja väga laiapõhiliselt ning loodetavasti on see uus peatükk, mis suletakse teel Euroopa Liidu suunas see oluline on koostöö eh, Euroopa Liidu institutsioonide vahel ilma eh, kokkuleppeta eh, oleks regionaalne stabiilsus veelgi suurema küsimärgi all. It sounds John Baski, Mr Chair. Janovski, härra esimees ma sellepärast ütlengi äh, nimesid alati ilma mikrofonitega, et äh, siis ma ei, ei tee vigu. austatud äh, kolleegid, äh, mina oma pädevuses ECR-i raportorina olen nõus proua Lunatšeki positiivsete hinnangutega, mis siin tekstis on mind on väga, mul on väga muljet avaldanud see aus lähenemine ja see tubli töö, mille ta on ära teinud. Kosovol on tõepoolest tõsiseid probleeme, näiteks kõrge töötuse määr äh,, õigusriigi printsiipidest kinnipidamine ning äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastane võitlus. see on eriti oluline, et Kosovo äh, jätkab dialoogi Serbiaga, mis puudutab äh, ühtset piiri mahamärkimist. minu arust on väga murettekitav asjaolu, et Äh, siin viidatakse Oleksi äh, tasemel korruptsioonile. Te teate ju, et oleme juba rääkinud nendest teemadest ja siis, kui see viimati arutelu all on, oli, siis me enda ees äh, olevale kõnelejale juba esitasime küsimuse konkreetsetest isikutest, kes selle skandaaliga seotud on. Euroopa tulevik või Kosovo tulevik Euroopa Liidus sõltub sellest, kui äh, hästi suudavad Belgrad ja Pristina omavahel äh, asjad läbi rääkida. nii et tunnustused veel proua Lunatšekile, suur tänu tähelepanu eest! härra Brock, mikrofonita. ja dankjewel, meneer de voorzitter uh,, eh, kolleegas uh,, eh, laat mij toch ook beginnen. suur tänu, kallid kolleegid. ma sooviksin tänada kolleeg Lunatšeki hea raporti eest kahtlemata on väga oluline, et kui et me kogu Euroopas tunnustaks Kosovo iseseisvust. on oluline, et need viis riiki, mis ei ole Kosovo veel tunnustanud, seda teeksid. veel paar punkti, mida võiksime lisada. esitan ka muudatusettepanekud. ei tohiks unustada üleskutsed Kosovos majandusele, et nad eh, nii-öelda investeeriks eh, suhete paranemisse naabritega. samuti ei eh, tohi unustada ka, ka head majandusjuhtimist ja energiasektorit, energiasektori arengusse esitan ka selle kohta muudatusettepaneku aga igatahes suur tänu proua Lunatšeki raporti eest. Grazie presidente, volevo ringraziare. suur tänu, esimees. soovisin tänada proua Lunatšeki hea töö eest selle raporti kallal. väga põhjalik ja hea raport on see. ma olen nõus äh, tõstatatud küsimustega, eriti äh, punktidega neli ja viis, äh, kus räägitakse kohtusüsteemi probleemidest ning korruptsioonivastastest võitlusest ning rahapesu osas on tõesti toimunud positiivseid samme edasi, kuid see kõik on seotud teise küsimusega, millest peaks rääkima ning milleks on terrorism ma sooviksin küsida proua raportöörilt eh, pikemaid selgitusi selles eh, valdkonnas, sest eh, veel mõni kuu tagasi ei äh, olnud olemas Kosovo seadus, mis oleks sanktsioneerinud äh, näiteks äh, terroritegevuse eest või näiteks äh,, näiteks välisvõitlejate äh, Eh, vahendamise eest eh, ja eh, hiljuti, enne hiljutisi valimisi polnud veel selliseid suunas ka valitsus otsust vastu võtnud. praegusel hetkel on, on teada nelikümmend kolm kosovoolast, kes on välisvõitlejatena läinud Süüriasse, kuid seda on nüüd kaks-kolmsada nii et seda on väga palju nii väikse riigi kohta, arvan, et meil on vaja tõhusat koostööd Kosovoga liikmesriikide politseiametid peaksid sellega tõsiselt tegelema. E, igatahes üritatakse, e, tuleks midagi ära teha selleks, et, e, et tõhustada piirikontrolli, näiteks piir Serbiaga on, ei pea üldse, väga, väga lihtne on näiteks sealtkaudu relvi või salakaupa vedada. ning veel selles küsimuses punktis seitseteist, mis on seotud äh, majandus- ja sotsiaalreformidega, eriti seoses kõrge töötuse tasemega selles riigis, sest äh, loomulikult äh, siin sekkumine vähendaks ohtu, et vaesed meeleheitel inimesed võiks lihtsalt meeleheitest hakata terroristiga sidemeid looma Eh, järgmine kõneleja, tänan, härra esimees. Eh, sooviksin öelda proua Lunatšekile, et eh, te, te võiksite rääkida Te räägite laitmatu minevikuga inimestest, punktis üks te peaksite rääkima mitte kuritegeliku mine, mineviku inimesest, samuti ei peaks siit rääkima narkokuritegevusest, inimkaubandusest, terrorismist, sest ka siin on või, räägitud valitsus või kohaliku omavalitsuse seosest ning punktis viis väga õigesti punktis viis te tunnistate, et olete mures sellepärast, et ei ole mingeid edusamme toimunud võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ning nagu punktis kaksteist eh, samuti tunnistate nähtudes lähimuspõhimõtet, et Kosovo osas ei ole, tunnustamise osas ei ole eh, üksmeelt, siis sooviksin öelda et praegusel hetkel Kosovo ei ole veel valmis selleks, et käivitada integreerumisprotsessi. aitäh. tänan, proua Lunatšik, teid selle põhjaliku käsitluse eest. kas on mingi probleem? Kosovos on tõsiseid probleeme. on selge, et riigis on vaja demokraatiat tugevdada, valimised korraldati, sellega oli hästi, aga aega läks väga palju, et valitsus paika saada. tahan rõhutada seda, et sugupoolte võrdsust ei ole veel äh, Kosovos ning et teatud küsimustes tuleb meil endiselt survet avaldada Kosovole kõigepealt Kosovo tunnustan, tuleb survet avaldada ka nendele viiele Euroopa Liidu riigile, kes ei ole Kosovot tunnustanud. teiseks, pärast assotsieerumislepingu parafeerimist tuleb äh, nüüd Kosovot suruda või soodustada selle allkirjastamist ning äh, viisapoliitika küsimused tuleb ka lahendada ning äh, meil tuleb järgida tegevuskava viisapoliitika valdkonnas. peame julgustama Kosovot ning Euroopa Komisjoni Kosovoga raamlepingut sõlmima, selleks et Kosovo saaks Euroopa programmides osaleda, rahastamisvahenditest osaleda ning et Europoli teised agentuurid saaksid siis kasutada oma vahendeid Kosovoga seotud projektide osas ning äh, olemasolevate lepete rakendamine, Pristina ja Belgradi vahelised lepingud äh, on olulised ning samuti teiste lepingute rakendamine aastast kaks tuhat kolmteist. väike näide, äh, Mitrovitsas on üks sild, mis peaks võimaldama takistusteta kaupade inimeste liikumist siin tuleb leida lahendus nende kahe riigi vahel, Kosovo ja Serbia vahel. aga igal juhul ma tervitan seda väga head raportit, aitäh! esines ilma mikrofonita. aitäh! tänan, proua Lunatšeki, ta on väga hästi teinud oma tööd raportöörina ning äh, loodetavasti jätkab seda tööd ning äh, meie fraktsioon ja härra Panseeriga koos oleme väga, meil on väga hea meel näha seda raporti eelnõud ning äh, loodame samuti edasiminekutele tunnustamise osas ning äh, loodame, et äh, proua Lunatšiki raport saab toetuse meie komisjonis ning et need positiivsed ettepanekud, näiteks telefoni kood, see on sümboolne, väga oluline saavad toetuse parlamendis ning samuti ka see, mida ta rääkis Kosovo põhjaosa kohta. oluline on hoolikalt valida sõnu seoses äh, Serbia ja Kosovo suhete normaliseerumise julgustamisega. kõik muudatusettepanekud peaksid, muudatusettepanekute esindajad, esitajad peaksid mõtlema sellele samuti. mis puudutab EOLEX-i ja korruptsiooni, mille osas olen ise tõstatanud keerulisi küsimusi. usun, et meie komisjon peaks seda käsitlema ning usun, et enne, kui see raport läheb plenaari, peaksime seda küsimust käsitlema, loodan, et käsitlema, loodan, et proua Lunatšek ja härra Prokk toetate seda seisukohta ning meie fraktsioon kindlasti toetab seda ka, kui te seda teed lähete, aitäh! esimees ilma mikrofonita. Thank you very much, Mr Chairman I.... aitäh! härra esimees. tahaksin tänada ka proua Lunatšek teid toetuse eest Kosovole liikumisel Euroopa integratsiooni teel edasi. tahaksin rõhutada, et Kosovo on üks vaesemaid riike Euroopas, kus äh, noorem põlvkond omab praegu väga piiratud äh, väljavaateid tööd saada ning see loomulikult toidab organiseeritud kuritegevust, seetõttu on äärmiselt oluline, et me toetaksime Kosovo ametivõime selles plaanis. ning oluline on, et Kosovo uus valitsus tõesti siiralt edendaks Euroopa poole, ehm, liiguks Euroopa poole. tahaksin tervitada kõiki neid ülekutseid, ehm, mis täna on kõlanud seoses viisapoliitika liberaliseerimisega Kosovo suhtes. väga oluline on, et me kinnitaksime viivitamata noortele äh, kes on vaesed, kellel pole raha, et nad saavad vähemalt hakata vabalt reisima. sest äh, see, sest praegune olukord soodustab organiseeritud kuritegevust ja ebakindlat, see, see ning nõuab piiride turvamist ja tekitab äh, inimkaubandust. loodan, et Kosovol õnnestub siin edasi liikuda sel aastal jagan muret, millest proua Lunatšik rääkis seoses sellega, et naisi on valitsuses Kosovos väga vähe. usun, et siin on tegemist eh, tagasiliikumisega, kui me räägime Kosovo muutumisest demokraatlikuks kaasaegseks liigi, riigiks ning loodan, et sugude võrdsõi, võrdsuse plaanis eh, Kosovos midagi muutuma hakkab ning tervitan eh, Ulrike avatust suurlükese avatust ja, ja seda selget üleskutset viiele riigile, kes ei ole veel Kosovot tunnustanud, see on väga oluline, muuhulgas ka Serbia ja Kosovo suhete normaliseerimise plaanis ja dialoogi arendamiseks ning loodan, et üheksandal veebruaril, kui pea, peaministrid kohtuvad Brüsselis, näeme me arenguid selles plaanis, aitäh. ilma mikrofonita. Uh, aitäh, härra esimees proua Lunatšek, austatud parlamendiliikmed, komisjon jagab raportööri hinnangut Kosovo Euroopa perspektiivi kohta ning resolutsioonis käsitletakse väga, väga hästi, õigesti Kosovo edusamme aastal kaks tuhat neliteist, läbirääkimisi stabiliseerumis, assotsieerumislepingu osas, õigusriigi küsimustes, iseäranis viisapoliitika liberaliseerimist ning erikohtu loomist pärast äh, uurimisrakkerühma tööd. oluline on toetada reformide jätkumist riigis ning majandus- ja sotsiaalne olukord Kosovos on saanud piisava käsitluse debatis, usun, ning äh, oluline on raportis välja tuua ka parlamendi murepunktid, mida komisjon jagab seoses õigusriiklusega, põhiõigusega ning tõsiseltvõetavate meetmetega võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. Paar märkust veel stabiliseerumise assotsieerumislepingu kohta, mille osas leping, läbirääkimised lõpetati juulis kaks tuhat neliteist edukalt. praegu tõlgitakse seda lõplikku teksti ning komisjoni ettepanek äh, allkirjastamise kohta tehakse tõenäoliselt järgnevatel kuudel, loodan, et äh, allkirjastamise saab läbi viia kiiresti ning siis saame äh, nõusoleku menetluse raames tulla selle küsimusega Euroopa Parlamendi ette ja selle lepingu saaks sõlmida. kui leping on sõlmitud, jõustub ta kohe, eh, siin ei ole vaja teda ratifitseerida liikmesriikides ega rakendada muid meetmeid ning ka selles kontekstis komisjon siis jätkab Kosovo toetamist, samuti nagu oleme seda teinud enne, aitäh. ilma mikrofonita okei okay,, thank you. aitäh. raske on teid kuulda, kui te mikrofoni sisse ei lülita, aga ma sain aru, et te pöördusite minu poole, aitäh, härra Prokk. tahaksin tänada kõiki variraportööre ning variraportööride esindajaid, kes sõna võtsid nende toetuse eest, ma sain üsna ulatusliku toetuse, ma tean, et kõigega kõik nõus ei ole, aga see on osa parlamentaarsest demokraatiast äh, härra Breda öeldu osas äh, ja rääkisin teiega juba enne, kui me koos olime. kui teie sõna võtsite, siis eh, tundus mulle, et ei võtnud sõna mitte EPP koordinaatoriga, kes eh, toetab seda, et eh, kõik liikmesriigid peaksid Kosovot tunnustama, vaid te rääkisite rohkem oma riigi seisukohast, aga see selleks. tahaksin öelda, et kui te ütlesite, et ei ole nõus selle niisuguse selge seose väljatoomisega Kosovo-Serbia suhete normaliseerimine ja Kosovo tunnustamine, Eh, tahaksin öelda, et kui Euroopa liikmesriigid oleks kõik Kosovot tunnustanud, siis oleks lihtsam ka dialoogiga edasi minna, sellepärast et et ka Serbial ei oleks võimalik siis öelda, et jah, aga vaadake, isegi kõik Euroopa liikmesriigid ei ole tunnustanud Kosovot. nii et eh, mina tahaksin selle seose siin säilitada. mis puudutab Euleksit, siis eh, mitu kolleegi võttis sõna ja mainis, et Euleks peab, peaks osanema senisest enam ning äh, tahaksin siin öelda, et eelmisel nädalal toimus siin edasiminek, prokurör pärast kaheaastast uurimist esitas esimesed süüdistusaktid korruptsioonisüütegudes seoses Okeki äh, energiaettevõtte erstamistehingutega. nii et äh, edasiminekuid on aga asi oleks pidanud liikuma kiiremini. tahan kinnitada, et Eulex on tegelikult äh, head tööd teinud sellest ajast, kui ta loodi, aga paraku jah, pettumus praegu on, et, et ei ole õnnestunud jõuda sinna, kuhu me oleksime tahtnud, et nad oleksid jõudnud. Äh, suur tänu, proua Hilde Vatmans, kes Äh, on meil uus liige, tervitan teda siin. ei, ma kõigele ei vasta, äh, ma vastan ainult neile, kes mingid konkreetsed asjad välja tõid, ehk siis äh, küsimus investeeringute kohta energiapoliitikasse ja lähinaabritega suhetesse, loomulikult ma olen nõus, siin võib täiendavaid asju sisse kirjutada, samuti ka härra Castaldoga poolt öelduga seoses. nii palju, kui mina tean, Äh, on seadus välisvõitlejate kohta vastu võetud, ma pean seda kontrollima, aga mina saan aru, et on vastu võetud ning piirikontrolli osas aitaks muide ka Serbia poolt Kosovo tunnustamine, sest praegu on sisuliselt ju tegemist piiriga, mida rahvusvaheliselt ei tunnustata. see aitaks ju terrorismiga võitlemiseks kaasa ning äh, lubage, et ma ütlen, et kõik teavad ju seda, et minu kriitika Kosovo valitsuse tegevuse kohta on seotud minu arvamusega selle kohta, mis puudutab Kosovo tunnustamist sõbraliku naaberriigina, mitte riigina, mis on osade liikmesriikide poolt tunnustamata, nagu mõned liikmed märkisid. kolleeg Horvaatiast, te mainisite, et või vähemalt nii ingliskeelses tõlkes minuni jõudis, et Kosovos sugu, sugupoolt võrdsust ei ole, seda ma ei saa öelda ja ei ütle, Kosovol on seadus, mis näeb ette et, et kolmkümmend protsenti parlamendist eh, pea, parlamendi kandidaatide nimekirjas peavad olema naised ning minu kriitika oli suunatud valitsusele eh, ja sellele, et valitsuse liikmete hulgas ei ole piisavalt naisi, oleks, seal oleks võinud, vastavad kandidaadid on olemas ministrikandidaadid, nii et asi ei ole päris mustvalge, minu kriitika oli suunatud valitsusele. proua Paki äh,, härra Paki äh,, suur tänu see kohta öeldu eest, loodan, et edasiminekuid siin tuleb. ning äh, ootan variraportööridelt muudatusettepanekuid, ootan meie läbirääkimisi ning loodan, et meil õnnestub saada kokku hea raport tänu teie täiendustele ning pärast kahekümne seitsmendat jaanuari, nagu härra McAllister ütles, siis kakskümmend seitse jaanuar keskpäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. aitäh, nüüd päevakord punkt üheksa, teeme lühidalt, töödokument on meil siin juba esitletud, aastaaruanne. minu hinnangul oleme sellest juba rääkinud ei peaks saama esitatud niisuguse roundabouter äh, raportina, mis võimalikult paljusid riike käsi, käsitleks, vaid äh, peaks keskenduma teatud teemadele. ning äh, palun seda arvestada ka muudatusettepanekute esitamisel, ma tean, et terve rida sõnumeid on juba teel siiapoole et, et saaks endale punktikesi kirja nende äh, täiendustega oma riigi kohta. see ei ole raporti eesmärk. kui me hakkame seda tegema, siis peame seda tegema igal pool ja siis läheb asi käest ära, nii et pidagem silmas seda, et meie eesmärk on saata teatud üldine sõnum vastuseks kõrge esindaja aruandele meil oli juba liikmesriikide parlamentide esindajatega arutelu, liikmesriikide parlamentide esindajad esitasid oma ettepanekud, osaliselt oleme neid arvestanud ning ning kui teil on ettepanekuid, siis esitage need võimalikult pea. kuna täna ei ole piisavalt aega selleks, olen valmis arutama seda kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal, kui muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on ma ei ole seda sekretäriaadiga veel arutanud, aga loodan, et sekretäriaat ei ole minu peale kuri, et ma selle niimoodi välja kuulutan. ning, äh, ning pärast arutelu on kolleegidel ju võimalus veel muudatusettepanekuid esitada. aruanne algab lühikese kirjeldusega praegusest julgeoleku- ja kaitsepoliitilisest olukorrast, mis, äh, mis andis mulle alust välja tuua neli prioriteeti. esimene puudutab meie võimekuse suurendamist tõhusalt ja üheskoos reageerida rahvusvahelisel areenil. läbi selle, et me täiu-, täiustame oma sisemisi struktuure ja töömeetodeid. kasut- ning sisuliselt tahan ma siin öelda, et me ei ole Lissaboni ja aluslepingute võimalusi piisavalt ära kasutanud, me peame tagama, et sise- ja välispoliitika toimivad sidusalt, me peame neid äh, kahte valdkonda vaatama senisest märksa tihedamalt koos ning ka finantsmäärust tuleb siin mängu, sest äh, rahastamisega on olnud probleeme ja see peaks olema paindlikum nagu me oleme aruteluks kavandanud koostöö kaitsesektoris tulevase tippkohtumisega seoses, on asi, mille osas tuleb meil eraldi äh, julgeoleku allkomisjoni aruanne. teine äh, oluline asi on see, et, et me peame säilitama Euroopa Liidus õiguskorra, see puudutab idapartnerlust, territoriaalne terviklikkus, inimõigused, põhiõigused peavad olema tagatud. nii, kuidas kõike seda saab praktiliselt, eh, tehniliselt ja poliitilises plaanis toetada. kolmas valdkond keskendub arengutele lõuna naabruspiirkonnas, stabiilsus ja julgeolek selles piirkonnas ning küsimused sellest, kuidas vastavaid poliitilisi süsteeme saaks normaliseerida, kuidas meie saaksime oma panuse anda sellesse, selleks, et eh, sõjalised konfliktid lõpetada. ning eh, kuidas me saaksime eh, teha tõhusamat koostööd regionaalsete jõududega ja rahvusvaheliste jõududega ning viimane valdkond puudutab seda, kuidas rahvusvahelise õiguse alusel saame me tugevdada koostööd NATO ja Ameerika Ühendriikidega. tegemist on terve rea keeruliste küsimustega, mis peavad saama lahenduse et edasi minna suhetes Venemaa ja Hiinaga, et saada suuremat selgust, mida me rõhutame, kas me ja kui kaugele me saame minna, rõhutades inimõigusi, põhiõigusi. seoses eh, sellega, eh, kõik on siis eh, seotud sellega, et meil on vaja anda oma panus rahvusvahelise stabiilsuse ja rahu tagamisse. ning mul oleks hea meel, kui me saaksime siis arutada seda põhjalikult raporti eelnõu ja ootan seda arutelu, aitäh. Lösing. Lösing. aitäh. nagu paljudeski raportites saab paljudegi raportite saab ka selle kohta öelda, et teatud valdkonnad on siin minu hinnangul mitmeti äh, hinnatavad. siin on küll positiivseid punkte, nagu näiteks see, mis puudutab äh, lähenemist Euroopa Liidu rändepoliitikale, et kutsutakse üles seda reformima ning äh, vaadata, mis on need reaalsed põhjused rändele, et nendega tuleb võidelda siin kutsutakse üles niisuguste esindussõdade lõpetamisele ning kutsutakse muuhulgas siis Hiinat ja Venemaad ja Iraani, teisi Pärsia laheriike mm, üles tegema ühte, teist ja kolmandat, see kõik on positiivne. mis puudutab nüüd äh, julgeolekupoliitika keskkonna halvenemist Euroopa Liidus, siis on meie jaoks siin küsimus äh, loomulikult selles, et mis on põhjus ja mis on tagajärg. raportis on praegu kirjas, et Euroopa Liit ei ole kasutanud äh, ära kõiki tema käsutuses olevaid võimalusi. Euroopa Liit on kasutanud tegelikult paljusid võimalusi. küsimus on selles, missugune on olnud selle kasutuse mõju ning äh, siin tundub, et paljuski on olukord nende tegevuste mõjul läinud halvemaks, näiteks arengu, kaubanduspoliitika osas ning näiteks te puudutasite seda küsimust juba, kui me võtame nüüd lõunanaabruse, siis äh, lõunanaabrus, see kaubandus, riikide kaubandusbilanss on sisuliselt vähenenud ning seega on, on stabiilsus vähenenud selles regioonis majanduslikus plaanis ning see on mõjutanud ka poliitikat ja julgeoleku aspekte. nii et ma usun, et me ei saa rääkida siin üksnes kvantitatiivsest muudatusest, nii-öelda, et me peame kõik olemasolevad võimalused ära kasutama, vaid me peame rääkima siin nende võimaluste kasutamise nii-öelda poliitilisest eh, hindamisest. et kas sellel on mõtet ja siin tundub, et meil on põhimõtteline arvamuste erisus arvamuste erinevus. ja samuti terves reas valdkondades arengupoliitika, kaubanduspoliitika ja teised ja, ja julgeolekupoliitika osas on meil ka selge eriarvamus. tahaksin puudutada ühte asja, üks konkreetne punkt ja see puudutab nõudmist siis eh, nii-öelda haldussüsteemide Ähm, muutmiseks, et, et see rahade vabastamine rakendamiseks oleks hõlpsam. vahepeal märkus ilma mikrofonita. Äh, siin on minu jaoks selge probleem, probleem eelarve kontrolliga, mis on osa eelarveõigusest ja annab parlamendile tegelikult väga head võimalused EAD taolise organisatsiooni, mis on küll eripärane organisatsioon, äh, osas kontrolli läbi viia. no siin tegelikult osad need võimalused langevad ära paraku spetsiifikast tulenevalt, aga parlamendis eelmisel nädalal arutasime neid küsimusi, nii et äh, ma sellest praegu rohkem ei räägi, aga näeksin siis hea meelega suuremat rõhuasetust Türgile. Äh, praegu seda piisavalt ei käsitleta. ning kokkuvõttes lähtun sellest, et me esitame siin oma vähemusraporti. Äh, aitäh, aga igal juhul see raha küsimus äh, ei ole siin otsustada mitte välisteenistusel, vaid põhiliselt komisjonil, härra Kukan. aitäh, mõned lühikesed märkused. usun, et raport, nii nagu see praegu on esitatud, on hea ning äh, lähtuvalt teie üleskutsest esitada ettepanekuid muudatuste tegemiseks. usun, et meil õnnestub jõuda väga hea tekstini, tahaksin eriti toetada veel raporti aluseks olevat niisugust üldist lähenemist, millest te rääkisite, mille põhjal me ei peaks hakkama rääkima üksikasjadest eri riikide kohta, vaid peaksime säilitama niisuguse üldisema lähenemise ning tegema järeldusi, mis tooksid välja äh, juhtprintsiibid või suunad meie välispoliitikas selles valdkonnas. ma usun, et me peaksime üritama seda joont järgida. aitäh! ilma mikrofonita. aitäh, härra esimees! tervitan teie panust sellesse arutellu ning kordan veel kord seda, et strateegias, millest me praegu räägime, näeme teravat vajadust välispoliitika, julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika lähema koordineerimise järele energiapoliitikaga. tulevane energialiit, no võtkem näiteks märkigem, et enne eilset, kui äh, Šeftšovitš kohtus Aleksei Milleriga, tõi ta selgelt välja selle ohu, Venemaa ja rõhutas vaja, vajadust teha koostööd sellel rindel. ning nüüd peaksimegi selgelt välja tooma siis nende küsimuste seotuse, sellepärast et praegu on energia meie Euroopa Liidu seisukohast sisuliselt julgeoleku tähtsusega küsimus. aitäh, härra esimees tegemist on väga huvitava aastaaruande ettepanekuga, millega seoses on kõlanud palju huvitavaid märkusi. kõige olulisem välispoliitika lise koostöö valdkonnas on see, et me teeksime ühiselt, et me oleksime, rakendaksime meetmeid ühiselt. ning tahaksin siin öelda, et meil on küll tegevustes arvestatud julgeolekuga Euroopa Liidu lõunapiiril. aga me peaksime defineerima, mis on, eh, selle defineerima Euroopa Liidu ühise eesmärgiga, eesmärgina. tagada riikide sõltumatus Euroopa Liidus. kakskümmend viis aastat on möödas, ma usun, et äh, paljud teist siiski mäletavad seda, seda, et äh, mitmed meie, mitmetes meie riikidest oli Vene sõjavägi, Nõukogude sõjavägi. ning äh, me ei tahaks, et see olukord korduks ja peaksime selle nimel koostööd tegema. ja viitaksin sellega seoses, et et meie riigis on praegu konstitutsioonilises debatis, Lissaboni lepingu osas toimunud debatis näiteks, oli meil teatud kahtlusi välisjulgeolekupoliitika osas, et kas meil tõesti on võimalik eh, ühiselt realiseerida ühiseid eesmärke siin. usun, et eh, me peaksime seda silmas pidama punktis, kus me räägime sellest, et meie koostöö peaks edasi intensiivistuma. meie riikides sõltumatus on asi, mida tuleks tugevdada ning eh, see tuleks välja tuua ka praeguses dokumendis. iseäranis sellepärast, et me meil on ühised institutsioonid ja need institutsioonid peaksid tegema oma tööd neile antud volituste raames. ilma mikrofonita. aitäh! head kolleegid! raport on väga hästi tasakaalus äh, ning märksa pehmem kui äh, rakendus raport äh, välisjulgeolekupoliitika kohta meie CD komisjonist. aga kaks asja on siit puudu praegu. kõigepealt terrorismi küsimus, seda ei puudutata üldse. ja see, see käib väga lühidalt läbi komisjoni ja nõukogu aruandest. samas on terrorism asi, mis on päevakorral teravalt, eriti praegu tegemist on ohuga, mida tuleb rõhutada. ja me peame rõhutada, rõhutama Euroopa Liidu ja liikmesriikide suutlikkust terrorismiga võidelda ning peaksime sellega seoses tooma välja vajaduse täiendava koordineerimise ja koostöö järele välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas kõigi asjaomaste asutuste vahel, sellepärast et see koostöö ja koordineerimine on siiani olnud puudulik isegi parlamendi, Euroopa Parlamendi komisjonidel ei ole julgeoleku küsimustes sageli piisavalt informatsiooni. teine mõõde on koostöö liikmesriikide parlamentidega. välisjulgeolekupoliitika on valdkond, mis on liikmesriikide parlamentide kureerida ning koostöö on selle tõttu väga oluline. ning üks koostöövorm, mis on toiminud vähemalt teatud aja vältel, on välispoliitika ja julgeolekupoliitika koostöökonverents vastavate komisjonidega COSAC, COSAC-i nime all on see tuntud. ning see tuntuim liikmesriikide parlamentide, Euroopa Parlamendi koostöövorm on asi, mida tuleks raportis mainida. aitäh. ilma mikrofonita. Thank you, Chair. Uh, we would also like to stress that the... aitäh, esimees. tahaksime rõhutada omalt poolt, et ka meie hinnangul on tegemist tasakaalustatud raportiga ning äh, rõhu-, ning samuti toonitame, et lähenemine on meie hinnangul õige, et keskendume olulistele küsimustele, üldistele järeldustele, ei hakka takerduma üksikküsimustesse. kaks asja on, mida ma tahaksin märkida. üks on, et me ei ole meil ei ole võib-olla nii oluline see Euroopa kaitseühenduse mõõde, nii nagu sellest praegu räägitakse raportis, aga oleme sellega valmis siiski leppima. siiski tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, et ja teeme vastava muudatusettepaneku ka. et äh, see süva laiendamine peaks välispoliitika raames aset leidma, arvestades mitte ainult energiapoliitikat, välis- ja julgeolekupoliitikat, vaid ka kaubanduspoliitikat, arengupoliitikat. aga nagu ma ütlesin, konkreetne ettepanek tuleb, aitäh. mikrofonita, aitäh minu hinnangul praegu raport ei räägi sellest, et äh, mitmetel liikmesriikidel on vaja hoopis erinevat lähenemist, et praegu lähtutakse, lüüakse kõik ühe mütsiga. see neoimperialism Ida-Euroopas, mida me näeme, teeb meile tegelikult palju mured. ja, ja me peame mitmes riigis praegu ju hakkama oma välispoliitikat ümber muutma, et Venemaa näiteks hakkab oma pommilennukeid müüma Argentiinale. ja seda sellepärast, et äh, Venemaad on provotseeritud nüüd ja kui rääkides korrelatsioonist, et kuidas meil, meil saab olla mingit korrelatsiooni, kui me näeme näiteks, näiteks Hispaania poolt meetmeid, mis ei, mida ei toetata. Then we have Mr Preda. härra Preda. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada teid selle raporti eest, mille üldist suunda Rahvapartei toetab. tahaksin öelda, et olen päri äh, ka seoses sellega, mida härra Kukan rääkis muudatusettepanekutest seoses teie sissejuhatusega, et äh, me peaksime meie hinnangul ka jääma niisugusesse vormi, nagu praegu on ja mitte keskenduma liigselt üksikasjadele. tahaksin nüüd rõhutada, et äh, minu hinnangul on väga oluline säilitada need rõhuasetused, mis praegu on välja pakutud, selleks et ühelt poolt oleks tagatud Moldaavia ja Ukraina taoliste riikide assotsiatsioonilepingute, assotsiatsioonilepingutest tulenev eh, nii-öelda perspektiiv lähenemiseks Euroopa Liiduga ning teiselt poolt see, eh, mida te räägite suhete kohta Ameerika Ühendriikidega, Need äh, asjad on väga olulised, me peame praegu jääma just selle lähenemise juurde. kui me hakkame keskenduma siin mingitele üksikasjadele, mis toovad välja mingeid erandeid, siis äh, tekiks siin võimalus kolleegidele, äh, kes on Ameerika vastase hoiakutega, hakata mingeid vastaseid muudatusettepanekuid esitama ja see võiks kahjustada meie äh, meie suhteid Ameerika Ühendriikidega ja muuhulgas TTIP-i läbirääkimisi, mis on olulised, aitäh! Well, certainly uh, the report is uh, sol-. raport on väga asjalik, põhjalik ning uh, kuna meil toimub üsna üldine arutelu, siis ma omalt poolt ütleksin, et me peaksime silmas pidama seda tööd, mida kõrge esindaja teeb, nimelt et see töö jaguneb kahte ossa, üks osa puudutab institutsioonide ja asutustega tegelemist tema valdkonnas, tema haldusalas nii-öelda ning ta peab kindlasti tagama nende tõhusama töö. aga samas võib-olla veelgi olulisem osa tema tööst on see, et kõrge esindaja peab olema koordineerimise hõlbustaja, koordineerimisele kaasaaitaja, suhtes liikmesriikidega ning siin saab kõrge esindaja tõesti mängida niisugust magneti rolli, kes toob arvamused kokku, kujundab, aitab kujuneda enamusarvamusel, esitab algatusi, sest tal on õigus esitada algatusi Lissaboni lepingu alusel ning ta peaks olema selles plaanis väga aktiivne. ja ja seda tuleks niimoodi kajastada raportis. praegu ta, ta niimoodi sealt küll välja tuleb, aga me peaksime seda senisest enam rõhutama. suur tänu, esimees. Eh, sooviksin samuti ühineda nendega, kes teid tänasite ja raporti ees hästi rap-, äh, hästi koostatud raport, eh, piisavalt ambitsioonikas, ta on eh, piisav vald täielik ähm, võimaluste piirus, võttes arvesse, et äh, rahvusvaheline olukord on praegu väga keeruline ning äh, sellega seoses äh, rahvusvahelise kõrge esindaja roll on väga keeruline. arvan, et raport võib olla kasulik proua Mogherinile meie kojaga paremaks tutvumiseks. leian, et on, meil on vaja paremat koordineerimistööd, meil on vaja paremat koostööd ähm, liikmesriikide vahel ja minnes konkreetselt ühe teema juurde, mulle tunduvad väga õiged olevat äh, lõigud, mis äh, on suunatud Ameerika Ühendriikidega tehtavale koostööle. sooviksin ühtlasi öelda seda, et võib-olla Liibüa osas äh, esitaksin muudatusettepaneku, mis puudutab praegu, praeguseid ÜRO vägesid ning mis puudutab Ladina-Ameerikat, siis võib-olla peaksime kaasajastama seda, võttes arvesse äh, Äh, Euroopa Liidu peatset äh, tippkohtumist Eurolatiga. ning mis puudutab terrorismi, siis nägin, et lõigus kolmkümmend viis äh, on esitatud piisavalt palju fakte ISISe ja teiste terrororganisatsioonide poolse vägivalla kohta ning mis puudutab lõike nelikümmend üks ja nelikümmend ning kliimamuutuste kohta, siis see oleks äärmiselt hea. suur tänu teile! Además de climate change. peale eh, kliimamuutuste peaks rääkima ka eh, tuumarelvade mittelevimist ja siinkohal peaks viitama ka terrorismile, mitte ainult kolme, lõigus kolmkümmend viis. Thank you, Chairman. <clears throat> Indeed, in recent years we have uh, focused uh, viimastel aastatel oleme me keskendunud sellele, et äh, meil on vaja ühtset energiapoliitikat ja see on meie jaoks äh, kõigile selgeks signaaliks, me ei pea mitte ainult teoreetilist juttu siin rääkima, vaid tegema praktilisi otsuseid. oleme samas palju saavutanud ja õigesti äh, kolleegid ütlesid ka, et me peame siin oma edusammudest rääkima ja samuti ka väljakutsetest, mis meie ees on. aga härra esimees, ma soovitaksin nüüd äh, rääkida ka siin sellest, et äh, valeinformeerimine ja propaganda on siin väga olulised aspektid. Ukraina olukorra kohta me eelmisel nädalal võtsime vastu äh, raporti ja seal kutsuti üles, et volinik Haan peaks äh, sellise dokumendi kokku panema järgmiste kuude jooksul. ma arvan, et see on praegu just õige ajahetk sellega tegelemaks ning meie resolutsioonis peab olema ka kajastatud see vajadus tõhusama infopoliitika jaoks ka äh, infoturvalisuse osas. härra esimees, meie teeme oma ettepanekud et teie väga tõhusa ja hea äh, raporti eelnõu osas ning ma arvan, et olete minuga ühte meelt siin, et, äh, et, et teeme siin muudatusettepanekuid lähipäevade jooksul. aitäh. härra esimees ilma mikrofonita. tänan, härra esimees sooviksin tänada teid teie lähenemise pärast selle raporti koostamisel ning sooviksin paluda, et et te toetaksite mu muudatusettepanekuid ja rõhutaksite eelkõige võitlust terrorismi vastu, sest oht ei valitse mitte ainult Lähis-Idas ja Magribi riikides, vaid ka Euroopas ja võib-olla peaksime selle selgelt välja ütlema ning võib-olla peaksime seda ütlema ka Sahara alus-Aafrika kohta. ning teiseks äh, tuleb mainida Euroopa kaitse äh, äh, kaitsesektori rolli otsuse kohta võitluses liitud kuritegevuse inimkaubanduse ja terrorismi vastu. samuti peaksime rõhutama sidet Euroopa kaitse ja NATO vahel, sest Euroopa kaitsesektor on üks äh, NATO olulisemaid alussambaid. meil on õigus saada kaitstud, samas on meil ka kohustus kaitsta teisi riike, kes äh, võivad, kes võivad sattuda rünnakuohtu. ning veel üks element, leiame, et äh, nagu meie kõrge esindajagi seda teeb, et on äärmiselt oluline tugevdada meie kaitse äh, eks mõeldud vahendeid kogu Euroopas ja mitte ainult mõelda koordineerimise peale. suur tänu, härra esimees ja minu poolt äh, ka toetus äh, selle raporti eelnõu osas Äh, sisuliselt ei ole mul siin midagi lisada, ütleb äh, härra Kaaler, aga ma tahaksin paluda, et äh, muudaksime selle raporti struktuuri veidi, et võtame kõigepealt üldised küsimused ja siis lähme konkreetsemaks, sellepärast maailmakorraldus kon-, kolmkümmend seitse kuni nelikümmend üks tuleksid ettepoole tõsta, sellepärast et need on äh, laiapõhjalisemad äh, ja siis korraldaksime ümber ka siin äh, lõunapartnerluse osa teise pealkirja alla, kus on kirjas, et Euroopa Liidu õigussüsteem, minu arust see on kõik natukene valedele jälgedele juhtida, sellepärast et me räägime edasi lõunanaaberlusest, lõunapartnerlusest ja edasi ka Venemaast, nii et minu arust siin oleks vaja stabiliseerimist lõunanaabrite osas, aga siis minu arust peaksime siia alapealkirja panema veel, mis puudutab idanaaberluse osas kakskümmend viis kuni kakskümmend kaheksa punktid siin siis äh, lõuna- ja idanaabrid peaksid olema siin alapealkirjades toodud, see peaks olema tasakaalus omavahel, need kaks osa, ja edasi siin kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend üks, alapealkiri Venemaa peaks olema ja edasi siia tuleks lisada veel asi, mis on sellega seotud väga tihedalt, nimelt liitumisperspektiiv punkt kakskümmend kolm see võiks olla ka eraldi pealkirjaga. nii, et äh, oleks võimalik aru saada, et me võtame kõigepealt laiemad äh, küsimused ja siis äh, konkreetsemad teemad. see on siis ettepanek struktu-, struktuuri osas. suur tänu, härra Kaaler, suur tänu, et te siin tõstate ümber minu raporti, ütleb härra esimees, aga räägime ikkagi sellest, mis loogikaga mina sellele lähenesin. nii, proua Gabriel, teil on nüüd viimasena sõna sooviksin teid tänada. Teie äh, raportis öeldu on õige, kuid sooviksin teile äh, rääkida kaheks äh, punktis, mis on tegelikult raportis juba olemas, kõigepealt mis puudutab eriesindajaid, loomulikult te viitate vajadusele paremini neid integreerida meie välisteenistusse, selles osas äh, ma viitaksin ka nende töö paremale nähtavusele. on äärmiselt oluline, et meie erinevad esindajad regioonides eh, oleks nähtavamad ning eh, et nad eh, tõesti esineks kui meie välisasjade kõrge esindaja parem käed. samuti tervitan seda, et soovite vabastada fonde, mis on mõeldud rahvusvaheliste kriiside lahendamiseks seda olukorras, kus paljud kriisid meie lähikonnas on seotud poliitiliste kriisidega ning veel kaks punkti sooviksin, et me, me viitaksime ka küsimusele, mis on seotud terrorismivastase võitluse ja usulise radikalismiga. me peame tugevdama partnerlust meie lõunanaabritega ja samas kriisi äh, ägedus näitab meile, et peame siiski partnerlusest kaugemale minema. sellega seoses tundub mulle, et Euroopa Liidu tihe koostöö eh, regionaalsete regioonide üleduste organisatsioone nagu Aafrika Liit, Araabia Liiga eh, või Lääne-Aafrika Riikide Liit on äärmiselt oluline, peame välja töötama ühtse strateegia võitlemaks terrorismi vastu, mis seda fenomeni täpsemalt analüüsiks. mis puudutab re-, usulise äärmuslikkuse eh, eh, vastu võitlemist peame välja töötama näiteks eh, heade tavade edukamate tulemuste üle ja sooviksin ühtlasi mainida küsimust, mis on minu meelest äärmiselt oluline lisada sellesse raportisse, mis puudutab tõelise äh, migratsioonidiplomaatia väljatöötamiseks, sest praegusel hetkel see pakub muret kolmandatele riikidele ja ka Euroopa kodanikele. seega on minu meelest väga oluline, et migratsioonipoliitika kaasamine eh, meie välispoliitika erinevatesse aspektide aitab meil eh, paremini võidelda eh, ebaseaduslike immigratsiooni vastu ning samas aitab ka meil paremini kasu saada illegaalsest immigratsioonist me peame sealjuures tõhustama koostööd eh, kolmandate riikidega, päritolu ja eh, transiitriikidega, see aitab meil eh, globaalsete probleemidega paremini toime tulla, aitäh. Thanks, I did indicate earlier, um, and I'll, I'll be brief. In support of what my colleague Mr. Pashku has already said, this is a very strong text. Thank you very much for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 mitmepoolsed rahvusvahelised suhted, Euroopa Liidu keskendumine idanaabritele, eh, positiivsed suhted eh, Gruusia, Ukraina, Moldovaga ning eh, ka lisaks väga hea sõnastus selle osas, et meil on vaja positiivset dialoogi Venemaaga. ma arvan, et see on väga tundeliselt või tundlikult kirjutatud ka siin sanktsioonide kohta. põhimõtteliselt oleme kõigega siin nõus. regionaalsete osaliste roll on väga oluline, ma ei ole kindel, et peatükk üksteist, mis eh, EAS-i reformimise vajadust rõhutab, ma arvan, et me peame siin mõtlema, kui kaugele on võimalik eh, sellega minna, kui, aga võib-olla me peaksime edasi minema selle tööga praegu nii sellises eh, struktuuris, nagu ta on. paragrahv kaksteist siin ma arvan, et delegatsioonid EAS-is on siin praegu äh, endiselt äh, siin küsimärgi all äh, muudatusettepanekuid ehk nõuavad ka ressursside kombineerimise para-, lõige siin number kuus, seda võib valesti tõlgendada, võib-olla tuleks see üle vaadata. ma olen muidugi selle eesmärgiga päri. ma arvan, et proua, proua Mogherini on väga selgelt äh, teinud ka, milline oluline on, roll on parlamendil mängida julgeoleku- ja kaitsepoliitika ülevaatamise osas, lõikes kuusteist võiks ta main-, mainida. edasi ebaseadusliku rände osas äh, peaksime äh, rõhutama, et vaja on legaalset rännet ja positiivseid meetmeid selle jaoks. kakskümmend, kakskümmend üks lõigud siin energia ja keskkonna äh, vallas on vaja rõhutada rohkem äh, lõike kakskümmend ei tohiks öelda mitte lihtsalt Lääne-Balkan, vaid Lääne-Balkan ja Türgi kakskümmend seitse, ma arvan, et äh, transatlantilised suhted äh, peavad olema siin küll mainitud, tiibid sellisel kujul, nagu ta praegu siin seisab, võib ka olla. edasi, globaalsed lähenemised võiksid olla eraldi lõigus, kui inimõigustest juttu on äh, ma arvan, et meie fraktsioon vaatab seda ka hoolega veel üle. üldiselt võib öelda, et tegemist on väga konstruktiivse tekstiga ja ma olen eh, kindel, et me väga konstruktiivselt ja positiivselt sellele vastame. suur tänu, head kolleegid, ütleb esimees. viimaste päevade eh, sündmused, muidugi terrorismiga võitlemine peaks olema siin eh, vaja üle vaadata Äh, siin äh, poliitika vallas on see küll kirjas, aga kui tahate siin teravamalt läheneda, siis mulle oleks äh, hea meel kuulata teie ettepanekuid. edasi küsimus, mis puudutab Euroopa kaitsepoliitikat, siis ma juba ütlen teile, et nüüd allkomisjon tahab ka oma ettepanekut teha nii et ma ei võta te-, seda võimalust neil ära, aga sellegipoolest ma tahaksin kuulata ära teie arvamused, teie ettepanekud nii et me leiaksime tasakaalustatud lähenemise, et siis ka äh, vajalikud positsioonid siin omalt poolt äh, võtta. Äh, te ütlesite siin, et võib-olla ehk tugevdatud ka sõjaväelised lähenemised, sõjalised lähenemised, kui me räägime relvadega smugeldamisest, siin terrorismiga võitlemisel on sellel väga oluline roll mängida ja ma olen väga tänulik, kui te eh, teete oma muudatusettepanekud nii kiiresti kui võimalik ja ei oota viimase hetkeni, eh, sellepärast et eh, nii on võimalik ka kompromissettepanekuid teha nii kiiresti kui võimalik ja kui vajalik, siis saame ka läbi rääkida, et parimad võimalused ja lahendused leida, suur tänu teile! ma arvan, et kahekümne kuuendal ei ole meil debatti rohkem vaja pidada, vaid Eh, selle asemel ootame teie muudatusettepanekuid kahekümne kuuendani ja siis pärast seda saame pidada ka läbirääkimised nüüd, aga tahaksin ma paluda, et eh, kuna te, eh, minister on juba kohal, siis rõhutan, et tegemist on praegu kinnise koosolekuga. siiski parandab esimees, et hoopis teine koos, koosoleku osa on siin kinnine Vene saatkonna esindaja tundub, peab teiseks osaks äh, lahkuma ja ma ei tee siin nalja, ütleb härrasimees. meil oli kinnine kohtumine proua Mogheriniga enne äh, jõule ja keskel istusid äh, välisteenistuse esindajad ning seal nende vahel Vene saatkonna esindaja ka, et see ei olegi nali üldse. That's, that's a sense of humor I liked it <laughs> not so much <laughs> mulle see väga ei meeldinud, ütleb härra Prokk. Liebe Freunde, wir haben jetzt äh, den Bericht. Armsad sõbrad. Äh, nüüd järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus Läti välisministri Läti eesistumisaja prioriteete kohta. ning teine osa on äh, kinnine osa, aga kõigepealt saab sõna kohe härra välisminister. nii et teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ja mul on suur heameel siin täna olla. seda Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees siis ja ma ootan väga tihedat koostööd parlamendi ja selle konkreetse komisjoniga meie eesistumise ajal. ma hindan väga Euroopa Parlamendi rolli Euroopa Liidu välispoliitika äh, loomisel. austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel siin teie ees olla, selleks et äh, arutada Läti eesistumise aja prioriteete teiega. ma tahan teiega rääkida äh, koostöötavast Euroopast meie äh, eesistumise lisaks, äh, üks prioriteetidest lisaks äh, konkurentsivõimelise digitaalse Euroopaga. töötame koos välisteenistuse ja kõrge esindaja proua Mogheriniga. ma räägin kõigepealt siis laienemisest, see on Euroopa Liidu välispoliitika üks sammastest ja kindlasti poliitika, mida ma toetan veidi üle kümne aasta tagasi meie riik liitus Euroopa Liiduga ning kümme aastat hiljem ei kahtle keegi, äh, et liikmelisus on olnud Lätile hea ning Läti on avatud Euroopa Liidu liitu, uute liitujate suhtes äh, ning ka naabruspoliitika suhtes. aga ma alustan kõigepealt äh, veidi vähem positiivse teemaga, mis Euroopa avatust haavab, kuna tänane äh, Äh, kohtumine leiab aset äh, väga masendavas rahvusvahelises keskkonnas, äh, barbaarsed rünnakud Pariisis haavasid kõiki, sellepärast et see ründas sõnavabadust ning tappis süütuid inimesi aga need rünnakud on tegelikult ka meid äh, liitnud kokku, äh, toetamaks inimõigusi, demokraatiat äh, ja vabadusi. nii et need nii lahutavad kui liidavad neid samal ajal, demonstratsioonid Pariisis ja kogu Euroopas on näidanud seda, et maailma liidritel on üksus selleks, et ekstremistide ja äärmuslaste ning terroristide vastu võidelda Äh, ma loodan, et see loob konsensuse ka nõukogus ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel. me peame tegema kõik selleks, et äh, juurida välja terrorismi oma ühiskondlikus äh, Belgia ametivõimude terroristlike kavade paljastamine näitas meile, et terrorism võib juhtuda igal hetkel ja igal pool julgeolekunõud ja luu- äh,, ametid ja luuretegevus on äh, liikmesriikide pädevuses, aga me toetame sellegipoolest äh, terrorismivastast tegevust, äh, see tähendab tänaste instrumentide ärakasutamist ning terrorismide vastase võitluse ning välisvõitlejate strateegia täielik rakendamine. üheteistkümnendal jaanuaril Äh, Pariisis äh, lepiti kokku ka Euroopa Liidu välispiiride äh, julgeoleku toetamine. PNR andmete kogumisega minnakse samuti edasi, sealhulgas täielikult mm, pidades kinni andmekaitsest. samuti jälgitakse Äh, erinevate piirkondadesse äh, minevaid ja sealt tulevaid välisvõitlejaid äh, ja töötatakse koos moslemi kogukondadega. toetame, töötame koos oma liitlastega Kanada, Ameerika Ühendriikide ja teistega ning kaasame kolmandaid riike Euroopa Liiduga välispoliitilisse dialoogi Äh, uus sisepoliitika strateegia on samuti ette pandud äh, ning äh, me võtame selle loodetavasti vastu koos terrorismivastaste meetmetega. järgnevalt siis, head kolleegid, laienemine. meie eesistumise aja programmis on ette nähtud see, et järgneva poole aasta jooksul saame me edasi minna läbirääkimistega, kus võimalik. see aga ei saa olema lihtne sest akuutsed poliitilised tundlikud valdkonnad on tekkinud mitmetes liikmesriikides ja äh, muidugi liitujatelt on vaja ka äh, reformide edasiviimist. aga samas võib öelda, et laienemine on olnud väga võimas välispoliitika meetod, mis äh, Euroopa Liidus on laienemine on kogu kontinendile toonud jõukuse ja rahu ning see annab ka Euroopa Liidule suuremat kõla maailmas. poliitiliste ja majanduslike reformide läbiviimine on toetanud äh, riike äh, nende püüdlustest, äh, seda võib öelda Läti ning ka teiste Balti riikide kohta üheksakümnendate alguses. ning mida rohkem li-, riike liitub, seda rohkem liituda soovijaid on liitumine peab olema tingimuslik äh, ning me peame nägema ka, milliseid äh, õppetunde on äh, võimalik mille, mida on võimalik õppida eel, eelmistest äh, liitumistest. Need riigid, kes tahavad äh, liituda, teevad suuremaid edusamme, Kopenhaageni kriteeriumitele vastamine äh, ning avaliku haldussuutlikkuse tõstmine, õigusriigi põhimõtete rakendamine ja nii edasi, seda kõike peab rakendama. me oleme aga oma lati kõrgele ajanud, me tahame, et meie edulugusid jagatakse, et meie väärtustest peetaks kinni ning et Euroopa Liitu tugevdatakse üldisemalt aga me peame olema ka äh, jätkusuutlikud, me peame tunnustama, kui edusamme tehakse ning meie tahaksime ka oma eesistumise ajal toetada äh, edasisi läbirääkimisi. läbirääkimisi äh, loodame esimesed peatükid avada Serbiaga oma eesistumise ajal, loomulikult tähendab see seda, et Belgradis peab olema, Belgradis peab olema poliitiline tahe selleks ning kõrgetasemelises dialoogis peab edusamme nägema ka Prištinaga. Edasi loodame me äh, ka Kosovoga stabiliseerumise ja assotsiatsioonilepingu osas edasi minna äh, ja seda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel. ning äh, samuti ootame ka liitumisläbirääkimiste algamist Montenegroga, sealhulgas uute peatükkide avamist meil on hea meel, et Montenegro on pühendunud Euroopa Liiduga liitumisele ning edu on saavutatud juba reformide osas, aga vaja on veel põhiõigusi ja õigusriigi äh, valdkonda tugevdada. samuti rõhutame me, et Türgi on strateegiline park-, partner, kellega meil on ühised väljakutsed ja ühtsed huvid. tänases poliitilises kontekstis me näeme, et see ei ole küll toetav, see kontekst, aga läbirääkimised on ikkagi parim raamistik äh, suhetes Türgiga ning äh, reforme äh, saab niimoodi kiirendada. ning ühehäälsust ei ole Makedooniaga endiselt läbirääkimiste alustamiseks olemas, eelmise aasta nõukogu järeldused Äh, soovitavad tagasi pöörata selle küsimuse juurde aastal kaks tuhat viisteist. aga Euroopa Liit äh, peab toetama mõlemat füüromit ning terve äh, regiooni läbirääkimiste alustamist. kui füürom näitab poliitilist tahet ning tahet minna reformidega edasi, siis tuleks seda teha. kandidaatriigi staatuse andmine Albaaniale eh, tähendas tegelikult tunnustamist, eh, nende tunnustamist selle raske töö eest, mida on tehtud Euroopa Liiduga liitumise teel. aga eh, palju on vaja teha selleks veel enne, kui liitumisläbirääkimised saab avada. Bosnia-Hertsegoviina praegune integratsiooni peatumine Äh, loodetavasti muutub, sellepärast et Euroopa Liidul on uus lähenemine. ma olen äh, enesekindel ja arvan, et saame kandidaatriikidega äh, alustada läbirääkimisi juba järgnevate peatükkide osas ning samuti Lääne-Balkani riikide assotsiatsiooni lepinguga edasi minna. Euroopa Liidu Šveitsi suhted. Šveits on väga oluline partner Euroopa Liidule, oluline on Äh, institutsioonide vahelises raamistikus läbirääkimistega edasi minna. Äh, Šveitsi referendumi äh, tunnustamisel me tunnustame seda tulemust, aga me saame samas ka aru, et vabadused, neli vabadust on väga oluline põhimõte Euroopa Liidus. Euroopa Liit on aga valmis endiselt selle lepingu detailidest Šveitsiga rääkima. austatud liikmed, Äh, laienemine on ainult üks äh, äh, olulisi teemasid, me tahame kasutada samas oma eesistumisaega ka teisteks prioriteetideks, sealhulgas Euroopa Liidu naabruskonnas Liibüas, Süürias ja Ukrainas vabaduse ja rahu toetamine, idapartnerlus tippkohtumine Riias toimub maikuus ning äh, Euroopa Liidu Kesk-Aasia suhteid ja strateegiat me tahame samuti toetada. Äh, me tahame jõuda edasi ka Kanada, äh, Vietnami ja Ameerika Ühendriikidega lepingutega. on olnud väga meeldiv teile seda ettekannet teha ning ma ootan teie küsimusi ja teie vaateid, aitäh! <clears throat> suur tänu teile, härra esimees härra minister, suur tänu selle eest, et tulite täna meile esitama Läti eesistumise prioriteete ja loodetavasti eh, jätkate te samas suunas kui teie peaminister täiskogul möödunud nädalal ühtlasi õnnitlen teid teie ambitsioonikate eesmärkide puhul, soovin teile palju jõudu. Eh, loomulikult kõik see, mida te ütlesite, on ähm, tugevasti sellest, mida mõju, eh, on tugevasti mõjutatud toimunud terrorirünnakutest ning mul on üks küsimus, mis on seotud Bosnia-Hertsegoviinaga ma olen raportöör Bosnia-Hertsegoviina küsimustes Euroopa Parlamendis ja me arutasime nii täna nii Bos-, nii Kosovo kui Serbia raportit ja Bosnia raportit äh, hääletame järgmisel kuul. kas te arvate, et äh, teie eesistumise ajal on loota suuri edusamme või arvate, et järgneva kuue kuu jooksul toimub lihtsalt äh, teatud koordinatsioon äh, äh, erinevate osapoolte vahel, sest praegusel hetkel üritatakse leida vahendeid selleks, et tegevust konkretiseerida. kas te arvate, et need vahendid on võimalik lõpuks kätte saada enne seda, kui teie eesistumine lõpeb? Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveicam. suur tänu teile, härra minister, äh, tervitame teid Euroopa Parlamendis. Äh, loodame, et teie, meie eesistumine on edukas. nagu te teate, eelmisel reedel äh, arutati Lätis läti keele kasutamise küsimust Läti territooriumil ning sisepoliitilise sõnavõtud peaks jääma eh, siseküsimusteks. mida teie sellest asjast arvate, kas seda peaks kajastama ka väljaspool Lätit, kas sellised eh, poliitilised eh, väljaastumised on kooskõlas Läti välispoliitikaga? sest teate, Eh, Euroopas on rahvusvähemused olnud kõikjal eh, ja samuti eh, on mm, meil ju olemas ka lähinaabruspoliitika selliste riikide osas nagu Gruusia, Armeenia, Valgevene. mida te arvate, milline on teie suund siis rahvusvähemustega Euroopas? Thank you, Chair suur tänu teile, tere tulemast, minister, meie komisjoni, soovin teile kõiki head, palju õnne eh, siis eh, teie uues töös eh, Euroopa e Liidu eesistujariigina ning mul on üks lühike küsimus. Euroopas on väga huvitavaid institutsioone Lätis FIAS ning äh, tänu ühele neist äh, äh, saanud osa ka NATO parlamentaarsest assambleest Venemaa küsimustes. sooviksin keskenduda propagandale, Venemaa-poolsele propagandale, mis on suunatud lääneriikide vastu. kuidas äh, oleks võimalik äh, selliste keskuste ekspertkogemusi kasutada ära selleks, et äh, selliseid rünnakuid Euroopa Liidu vastu ja teiste lääne partnerite vastu ära hoida. suur tänu, esimees sooviksin küsida ministrilt eh, eh, eh, ei ole suudetud endiselt vaherahu sõlmida Ukraina-Venemaa vahel. Ida-Ukrainas endiselt toimuvad lahingud, mida kavatsete teie eesistujariigina selle nimel ära teha, aitäh? suur tänu teile, esimees härra minister, tervitame teid eh, meie komisjonis, soovin Läti eesistumisele kõike head, eriti selles, mis puudutab eh, reisijate andmete edastust. loodetavasti suudame selles eh, osas lõpuks kokkuleppele jõuda. nüüd, mis puudutab idapartnerlust selles osaleb kuus riiki, kolmel neist on assotsieerimisleping Euroopa Liiduga. see tähendab äh, siis seda, et nad on pisut kaugemale jõudnud kui teised riigid. teiste riikidega on meil, äh, on lähedased suhted neil näiteks Tolliliiduga ning siis veel on üks riik, äh, Aserbaidžaan, kui nii võib öelda, millega me suhtleme nii-öelda neutraalselt parema sõna puudumisel millised on Riia seisukohad näiteks praktiliste lahenduste leidmise, liberaliseerimise osas ja nii edasi, millised, millised võimalused oleks idapartnerluse edasisel arengul, mida sooviksite te Riia tippkohtumisel saavutada ja Eh, kuidas oleks eh, meie liikmesriikidel parandada võimalik suhteid eh, idapartnerlusriikide valitsustega? Uh, suur tänu teile ja tervitan teid äh, tervitan teid siin suure heameelega, ma äh, mul on äärmiselt hea meel võimaluse üle siin teid tervitada, toetame südamest seda, mida te oma sissejuhatuses ütlesite terrorismivastase võitluse kohta ning sellega seotud väljakutsete kohta. Eh, loodame, et meil ei ole eh, ennetavaid tegevusi liialt palju, mis seaks ohtu inimõigused. see on suur vastutus, mis teile langeb, samuti eh, ka välis- ja sisemiste reaktsioonide ko koordineerimine, soovime teile selles suurt edu, toetan ka seda, mida ütlesite äh, seoses Venemaaga, minu fraktsioon soovib paranevaid suhteid Venemaaga, näeme, et äh, selleks on võimalus positiivse dialoogi näol, kuid samas ei soovi me kuidagi ignoreerida rahvusvahelise õiguse äh, rikkumist sest mitte ainult ei toimu praegu Ukrainas raske äh, kriis, vaid äh, äh, samas on ka Venemaa ju ja Ukraina mõlemad meie olulised rahvusvahelised partnerid ning sooviksin küsida teie käest, võttes arvesse, et teie roll on Euroopa jaoks kõigi, on samuti väga oluline Äh, sooviksin teada teie isiklikke vaateid äh, seksuaalvähemuste olukorra kohta Lätis, see on minu fraktsioonile väga oluline ja arvan, et kogu Euroopale väga oluline, võttes äh, arvesse teie partei liikmete poolseid sõnavõtte, on murettekitav see, kas te kavatsete sisse viia mittediskrimineerimispoliitika vähemalt piisavalt seksuaalvähemuste osas, sooviksin selgitust selles küsimuses ning sooviksin küsida no, muudatuste kohta, riigikeele kasutamise kohta Lätis. täna teavitati, et, et on, see puudutab ka äh, poliitikuid, kas äh, kes peavad eh, läti keeles televisioonil intervjuusid andma, kas see annab õige sõnumi mitte ainult e-riigist, vaid kõikidest riikidest, võttes arvesse poliitilise sõnumi saatmise koha pealt Venemaale, te peaksite ka võib-olla selles osas muresid leevendama. Eh, suur tänu teile! aitäh! paari aasta eest olin esimene Sloveeni suursaadik Lätimaal, Lätis. täna räägime edusammudest, mida Euroopa Liidu kandidaatriigid teevad ning mina olen alaline raportöör endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia osas ning räägin seetõttu sellest riigist. sest minu riik on tunnistanud Makedooniat Makedoonia nime all. Teie väljendasite niisugust skeptilist arvamust seoses läbirääkimistega, mis praegu Makedooniaga toimuvad ning äh, ma tahan öelda, et ma ei jaga teie hinnangut kõigi kandidaatriikide hulgast täidab Makedoonia kõige paremini nüüd üldised tingimused ning äh, probleemid on seotud äh, ainult selle niisuguse irratsionaalse mõistusevastase vaidlusega tema naaberriigiga. oma raportis teen ettepaneku niipea kui võimalik alustada läbirääkimisi. ning äh, nõukogu peab lõpetama läbirääkimiste takistamise. läbirääkimiste alustamine võiks aidata lahtised küsimused lahendada, muuhulgas ka nime küsimuse. ma kutsun teid üles omalt poolt olema aktiivne selle küsimuse lahendamisel. nimetatud riik on oluline stabiilsuse tagamiseks piirkonnas teine küsimus, kas te saate järgmise poolaasta Euroopa poliitika juhina kinnitada, et Euroopa Liit riikide suhtes, kus inimõigusi ei austata rakendab kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on, ma räägin siin Marokost, Iisraelist, Türgist ja paljudest teistest riikidest, aitäh! aitäh, kolleegid! meil on siin istungil kaks osa, esimene osa puudutab laienemist ning peaksimegi selle, sellele keskenduma ning äh, teise osa Ukrainat, Venemaad näiteks puudutavad küsimused esitama teises meie äh, istungi kinnises osas. nii et palun praegu keskenduge laienemisküsimustele. see on seoses kolleeg Entkevitši küsimusega. nüüd kolleeg Milan Mon. suur tänu teile aitäh, härra minister, et äh, tulite ning soovin teile ühtlasi kõike head teie eesistumisel, mis äh, nüüd alguse sai. räägin lühidalt, oma sõnavõtu lõpus rääkisite, kui olulised on meie äh, kokkulepped Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga. Kanada puhul kaubandusleping on praktiliselt juba lõppfaasis, peate võib-olla koostööd tegema proua Malmströmiga, et äh, see lõpetataks, oleks väga soovitav, kui see lõpetataks äh, aasta lõpuks, mis muidugi võib keeruline olla, loodetavasti suudate seda siiski edasi viia. mis puudutab Ameerika riikidega sõlmitavaid lepinguid, siis äh, see on väga oluline ka Sõraki Euroopa Liidu tippkohtumise pärast, mis toimub juunis ning äh, see on äh, oluline ka suhete pärast Ameerika, äh, Ladina-Ameerika riikidega. see poolaasta on oluline ka Euroopa Liidu suhte arendamiseks üldse kõigi Ameerika riikidega. suur tänu teile! Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat. Aitäh, minister olen siin. tahaksin õnnitleda Lätit eesistumise alguse puhul ja loodame sellelt palju. Te rääkisite laienemisküsimustest ning puudutasite Türgi olukorda ja ütlesite, et loodate, et, et asjad hakkavad siin liikuma. surnud punktist, kus me oleme praegu. mul tekkis küsimus, kas Läti on siis see riik, kes äh, üritab saavutada edasiminekuid laienemise valdkonnas ja just Türgi ühinemise valdkonnas Euroopa Liiduga. Thank you, chairman. aitäh, esimees. tänan, härra minister, ning äh, soovin teile õnne eesistumise alguse puhul ja edu. Teil saab kindlasti ees olema väga ja meil kõigil väga tihe tööperiood loodan, et eesistumine kulgeb teil võimalikult edukalt. härra minister, nägime meedias äh, teadet selle kohta, et te kavatsete minna Moskvasse läbirääkimistele härra Lavrovi ja Vene Föderatsiooni juhtkonnaga. ning äh, mul tekkis küsimus, mis sõnumiga te Moskvasse lähete? kas see puudutab ka Vene agressiooni Ukrainas, sest praeguse seisuga on meil informatsioon selle kohta, et et Ukraina piiri on ületanud umbes seitsesada Vene sõjaväelast, kaks pataljoni. tahaksin kuulda teilt kommentaari selle kohta ning hinnangut Ukraina olukorra kohta. aitäh! härra Kukan. härra Kukan. aitäh! laienemine Lääne-Balkan. suur tänu teie sissejuhatuse eest, härra minister. sain sellest aru, et üritate kasutada oma kogemust laienemisläbirääkimiste läbiviimisel ning äh, mul oli väga hea meel kuulda, et väga lihtsate sõnadega ütlesite oma eesmärgid välja, mis, mis minu jaoks kõneleb sellest, et te üritate tõesti reaalselt edasi liikuda kui praeguses olukorras järgmised viis aastat tõesti ühtegi ühinemist ei tule, objektiivselt sellepärast, et riigid ei ole lihtsalt valmis, see võib väga hästi nii minna, siis on see üks asi, aga te teate, et me peame siiski olema ettevaatlikud sõnade valimisel, sest see, mida ütles komisjoni president Juncker, põhjustas märkimisväärset häiris märkimisväärselt meie Lääne-Balkani partnereid. tegi neile palju muret, nii et selles mõttes mul on väga hea meel kuulda teie lähenemist. Loomulikult saab ol-, saab äh, teie tegevuskava rakendamine olema keeruline, see on väga ambitsioonikas tegevuskava, aga me oleme, me leiame, et see on toetust väärt edu saavutamiseks peate tegema tihedat koostööd kõrge esindaja Mogheriniga, Euroopa välisteenistusega ning äh, selle juhtidega vastavates riikides. tahtsingi küsida, mis on teie hinnangul parimad äh, suhtluskanalid selleks, et tagada reaalsete eesmärkide saavutamine? mikrofonita. aitäh, härra esimees! härra minister, rääkides sellest, kuidas liikuda edasi võitluses terrorismiga. kas te rääkisite ka vajadusest suuremate investeeringute järele inimjulgeolekus, meie luureteenistused, et informatsiooni jagatakse Euroopas, praegu seda ei toimu. investeeringutest programmidesse, mis toimivad deradikaliseerimise valdkonnas ning tõkestavad radikaliseerimist. et tagada inimestele tööd ning äh, ning näiteks võtame Iraagi, mis on niisugune, niisugune piirkond, kus mingit Euroopat ei ole üldse kohal, liikmesriigid ei koordineeri isegi oma relvatarneid Peshmergale ei koordineerita ka humanitaarabi EGO-ga ei toimu mingit koordineerimist ka arenguabi osas ning, ning deporteeritud eh, isikute laagrites ja põgenikelaagrites ei ole koole ei jasiididele ega kristlastele, ei ole mingeid programme naiste päästmiseks, kes on terroristide poolt röövitud, ei ole mingeid eh, programme jasiidi, jasiidi naiste päästmiseks, kes on muudetud terroristide seksiorjadeks. ja ometi on need asjad, millest on räägitud juba märtsis. ning täpselt samuti võiks öelda ka Liibüa kohta, kes on muutunud terroristide pelgupaigaks. kus on Euroopa? vastan ise. Liibüa, Ukraina, terror on küsimused, mis olid Välisasjade Nõukogu käsitlusel ning sellest räägime meie istungi teises osas. härra Plenkovitš. Thank you very much, chairman, thank you very much, mis-. aitäh, esimees, aitäh, härra minister Rinkevitš. Ukraina delegatsiooni esimehena olen ma loomulikult väga huvitatud sellest, kuidas te järgnevad kuud kuud oma eesistumise aega kavatsete kasutada selleks, et sidusamat diplomaatiat arendada Euroopa Liidu poolt selleks, et saavutada pikaajaline kestlik lahendus Donbassi ja ei tohiks unustada ka ka illegaalselt annekteeritud, rahvusvahelise õiguse vastaselt annekteeritud Krimmi suhtes ning äh, selles osas, mis puudutab laienemist, usun, et on oluline, et tõite välja need olulised elemendid riigis, riikide suhtes, mis hiljuti on Euroopa Liiduga ühinenud ning äh, aitäh. Uh, thank you, Chair. Uh, Minister, uh, can I also... aitäh. ma omalt poolt sooviksin teile ka edu ning õnnitleksin teid eesistumise alguse puhul. Te rääkisite laienemisest ning puudutasite Türgi küsimust. rääkisite sellest, et Türgi on strateegiline partner. tahtsin lisada siia Bosnia me peaksime vaatama nii Bosniat kui Türgit teie eesistumise ajal selles plaanis. järgmine küsimus, võib-olla saate praegu vastata sellele, võib-olla hiljem. Te rääkisite terrorismi väljajuurimisest meie ühiskondadest ning äh, rääkisite ka moslemi kogukondade kaasamisest. me teame, et maailm, milles me elame, on seotud, asjad on seotud maailmas me sõltume kõik üksteisest ja me näeme, kuidas sagenevad ründed moslemite vastu. et äh, mis meetmeid te olete kavandanud või analüüsinud äh, selle vastu võitlemiseks? aitäh, härra esimees. austatud minister, tahaksin kõigepealt soovida teile palju edu Läti eesistumisperioodiks. minu küsimus on seotud või küsimused on seotud laienemisega. number üks arvestades seda positiivset, mida me kuuleme Albaania suunalt, kas te olete valmis kaaluma seda, et kui see positiivne trend jätkub, siis Albaania saaks avada teatud äh, ühinemisläbirääkimiste peatükid Läti eesistumise ajal, seda esiteks ning teiseks Island. meil on seal praegu kaks trendi. üks, valitsuskoalitsioon kaalub võimalust äh, referendumi korraldamiseks, et läbirääkimised lõpetada, teiselt poolt aga sotsiaaldemokraadid kes äh, soovivad läbirääkimisi jätkata, on sellele pühendunud, kui referendumit ei tule, et kui, siis riigis tuleb uus valitsus, kas Euroopa Komisjon saab lähtuda sellest, et äh, läbirääkimised Islandiga jätkuvad. aitäh! Äh, usun, et meil on aeg nüüd äh, alustada meie kinnise istungiga ja pärast kombineerime